Diamo allora inizio alla nostra niisiis äh, alustame oma istungit. nagu tavaliselt tahaksin teile meelde tuletada, et meie tänast istungit kantakse internetis üle. nii et, et võtke see teadmiseks. täna on siin äh, härra Felipe Gonzales, ta, tema tiitleid on nii palju, et ma võiksin neid siin äh, tervelt kümme minutit üles lugeda. aga ma tahaksin teile meelde tuletada, et äh, sel, kui sel ajal, kui tema oli Hispaania peaminister, liitus Hispaania Euroopa Liiduga, nii et, et tema on siis see peaminister, kes tõi Hispaania Euroopa Liitu äh, see on tema üks kõige olulisemaid saavutusi. aga enne, kui ma talle sõna annan, tahaksin kinni pidada meie päevakorrast, ma pean läbima äh, konkreetsed punktid päevakorras ja kõigepealt ma tahaksin teile äh, meelde tuletada, et päevakord saadeti välja kuueteistkümnendal septembril. me peame vaatama kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kalendrit ja selle vastu võtma, aga teeme seda pärast äh, koordinaatorite kohtumist. ja nüüd loeme päevakorra kinnitatuks ja mis puudutab päevakorrapunkti number kaks, esimehe teadaanded, siis mul on ainult üks asi teile teatada, nimelt koos härra Aguilariga kolmeteistkümnendal juulil saatsime kirja nõukogu äh, eesistujale härra Šaštelile palusime, et nõukogu saadaks äh, läbirääkimiste mandaadi, mis puudutab siis äh, konventi põhiõiguste kaitse osas ja me saime vastuse sellele kirjale kahekümne üheksandal juulil või õigemini meid, meile teatati mitteametlikult äh, milline saab olema selle mandaadi sisu, me saatsime uue kirja siis kahekümne üheksandal juulil nõukogu eesistujamaale, e, tuginedes tähe,, juhtides tähelepanu Lissaboni lepingule ja ütlesime, et parlamendil on õigus saada täielik info läbirääkimismandaatide kohta, mida komisjon välja pakub ning e, me saime ka teise kirja seitsmendal, kolmekümnendal septembril kus äh, tunnustatakse siis parlamendi õigust kohesele informeerimisele, aga äh, see dokument on endiselt veel nii-öelda reserveeritud dokumentide hulgas, millega saavad äh, tutvuda ainult esimehed ja põhiseaduskomisjoni ja libekomisjoni raportöörid, nad võivad seda teha ainult komisjoni hoones turvalises ruumis ning see dokument ei tohi sellest ruumist lahkuda selles kirjas öeldakse, et täiendavat infot võib nõukogu edastada, aga ainult suuliselt kohtumisel komisjonidega, mis toimuvad siis äh, äh, kinniste uste taga. nii et, et me pidime kaal-, kaaluma vastust sellele kirjale, me praegu seda tegema ei hakka, aga ma teen ettepaneku, et koordinaatorid siis oma kohtumisel vaatavad, milline vastus sellele kirjale saada aga igatahes ma teavitasin teid siis nendest kirjadest. mis puudutab möödunud istungi protokolle, siis need on välja jagatud ning kui mingeid vastuväiteid ei ole, siis loeme need äh, vastuvõetuks. ja nüüd saan ma siis anda sõna härra Felipe Gonzalesele ja tahaksin teile kõigepealt meelde tuletada, et äh, tegemist on avaliku kohtumisega, siin osalevad ka teiste komisjonide liikmed, näiteks väliskomisjoni liikmed, majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed, tööstuskomisjoni liikmed ja kriisikomisjoni liikmed, samuti Euroopa Liidu poliitikate komisjoni liikmed. niisiis, kohal on täna siin ka saadikuid nendest komisjonidest ma juba tervitasin härra Gonzalest teie nimel ja ma arvan, et on jõudnud aeg anda talle sõna. Te juba teate, et härra Gonzales juhib analüüsirühma, mis loodi Äh, nõukogus äh, seitsmeteistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal ja nende ülesandeks on siis äh, vaadata olukorda, mis Euroopa Liidus on pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, need väljakutsed, mis siis järgmise kümne aasta jooksul kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend Euroopa Liidu ees seisavad. võib tunduda, et see mandaat on seotud väga kauge tulevikuga, aga kõik asjad, mida me täna arutame, majandusasjad, ühiskonna juhtimine, energiavarustuskindlus, võitlus organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga. kõik äh, on asjad, mis äh, valmistavad muret praegu ja ei kao ilmselt ka tulevikus. meil on vaja õigeid poliitikaid ja meil on vaja äh, ka institutsionaalseid reforme, meil on aga vaja just nimelt selgeid ideesid, pikaajalist nägemust, kuidas nende probleemidega toime tulla me oleme härra Gonzalesega kohtunud juba enne, kui ta selle analüüsirühma etteotsa sai, me kohtusime temaga kahe tuhande üheksandal aastal, kui me vahetasime esmakordselt mõtteid ning analüüsirühma lõppraport on äh, nõukogule juba esitatud, seda tehti kaheksandal mail ning nüüd on siis aeg äh, hoolikateks aruteludeks ja härra Gonzales, ma annan teile sõna. aitäh, härra Kassiini ma ei hakka siin lugupeetud saadikute aega raiskama ja selgitama, mis on selles raportis, see raport on kättesaadav juba märtsist saadik ja see sissejuhatus oleks muidu väga pikk ja igav. ma ei tahaks hakata jät-, ma ei tahaks ka jätta muljet, et tegemist on pessimistliku nägemusega Euroopast ma tahaksin lugupeetud saadikutele öelda, et ma olen täiesti veendunud, et me elame riigiüleses piirkonnas, kus on väga head elatusstandardid, kus on tohutud vabadused, me oleme saavutanud erakordseid asju. me alustasime kaheteistkümne riigiga, nüüd on meid kakskümmend seitse, me oleme muutnud Euroopa stabiilsemaks oleme teinud enneolematuid jõupingutusi, mis tundusid omal ajal uskumatutena, võib öelda, et äh, esimest korda pärast äh, teist maailmasõda ei äh, põhjusta Euroopa USA-le muret. ma tahaksin öelda seda, et Euroopa Liidus siiski puudub teatud koordineeritus võitlusega majandus, majanduskriisiga võitlustega aga äh, Euroopa Liit ei ole küll osaks probleemidest, aga paraku ei ole ta ka osaks lahendustest. ning äh, see äh, asi on minu arvates just see, mis probleeme põhjustab. me oleme Euroopa muutunud lihtsalt vähem oluliseks uues maailmakorras me oleme ka muutunud järjest vähem oluliseks oma kodanike jaoks vaadakem neid väljakutseid, mis meie ees seisavad ja kui me vaatame korralikult seda, mis on toimumas, siis me näeme, et kodaniku, kodanike Euroopa vaated on äh, vähem kindlad, kui need olid viiskümmend aastat tagasi ning äh, rahvusvahelisel areenil äh, meie jõud ja, ja seda jõudu ei saa mõõta näiteks nende fotodega, mida institutsioonidest avaldatakse, vaid ma räägin siin meie suutlikkusest mõjutada äh, Äh, neid otsuseid, mis uut maailmakorda kujundavad, selles valdkonnas me oleme oma suhtelist kaalu kaotamas ja sellele me peame reageerima. niisiis, palun, härra esimees, ärge saage minu tänasest sõnavõtust aru kui äh, äh, sõnavõtust, kus puudub optimism. ma olen lihtsalt mures nende probleemide pärast, mis Euroopa ees seisavad nõukogu äh, mandaat äh, oli kõnelda Euroopa strateegiast perioodil kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend. see aga ei tähendaks, et me ei räägiks äh, seda, mis Euroopas toimub siis sellel ajaperioodil. me lihtsalt räägime ka strateegiatest, kuidas veel nendest ajapunktidestki edasi liikuda niisiis, nagu ma ütlesin, meie mandaat pandi paika kahe tuhande üheksandal aast-, vabandust, kahe tuhande seitsmenda aasta detsembris. Äh, nüüd on aga toimunud siis äh, kriisid ning äh, enne neid kriise mitte keegi ei osanud aimatagi, et meid ootab ees finantskriis ja majanduskriis ja et me peame elama sellise võlakoormaga, nagu me praegu elame, aga inimesed ei usu, usu ka seda, et see Lissaboni leping, mis kirjutati alla päev meile, enne meile mandaadi andmist, äh, saab ratifitseeritud või ei. nii et, et äh, selle aja, selle aja jooksul, mil meie siis äh, töörühm loodi ja oma töö lõpetas, ja te teate, et sellised asjad võtavad alati väga kaua aega, me tegelikult alles alustasime tööd kahe tuhande kaheksandal aastal, aga selle töörühma loomise ja tegevuse alguse va vahel tuli meil kokku puutuda kinnisvarakriisiga, Lehman Brothersi kriisiga, pea, rahvusvahelise pangandussüsteemi peaaegu kokkukukkumisega ning meie siin Euroopas suuresti arvasime, et tegemist on põhiliselt USA probleemiga, aga kui meie töörühm oma tegevust alustas, siis äh, levis see kriis nii süsteemselt kui ka globaalselt ja puudutas ka Euroopat ning äh, puudutas Euroopat väga sügavalt. seetõttu ei saanud meie töörühm majanduskriisi mõju kuidagi ignoreerida me pidime sellega oma strateegia koostamisel arvestama, vaatamata sellele, et meie töörühmas mõned kolleegid ütlesid, kuulge, ärge räägi, ärme räägime kriisist, sellepärast et kümne aasta pärast on absurdne, et äh, raportis, mis peaks rääkima aastatest kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend, me äh, räägime kriisist. mina tookord selliste seisukohtadega nõus ei olnud see kriis kujundab äh, seda, mis hakkab kümme, kahekümne aasta pärast juhtuma. Äh, me räägime ju endiselt tuhande üheksasaja kolmekümnenda aasta kriisist, nii et, et äh, ja, ja seda sellepärast, et praegu, kuna praegune kriis on veelgi sügavam ja veelgi põhjalikum ja seda te võite meie ka raportist näha siis esimest korda me näeme nüüd väga selgelt, kuidas see kriis kujundab uut maailmakorda, näidates siis väga selgelt, kes on selles kriisis võitjad ja kes on kaotajad. niisiis, kõik kõnelevad väga tõsiselt sellest, kuidas võim kal-, kandub lääneriikidest ida poole Äh, arenenud riikidest äh, tärkava majandusega riikidesse. Äh, kõik analüütikud ütlevad, et seitsekümmend protsenti maailma SKT kasvust järgmise viieteistkümne aasta jooksul toimub just nimelt tärkava majandusega riikides. mitte keegi ei kahtle selles, et Jaapan, mis kakskümmend aastat tagasi oleks suutnud kõik maailmaturud alla neelata, on juba kuusteist aastat kriisis olnud. tegemist on kriisiga, millest ta ei suuda välja tulla. niisiis majandus mida me kõik austasime kunagi, täpselt nagu praegu austame Hiina majandust me arvasime, et, et, et sellise majanduse tulevik on helge, aga nüüd tekib küsimus, et kas see, mis juhtus Jaapaniga, võib kahekümnenda, kahekümne aasta pärast juhtuda ka Hiinaga, ma ei tea. ja ka meie siin Euroopas oleme kriisis ning eurooplastena me peaksime endalt küsima, miks miks Euroopa, kus kus on väga erinevad, suured erinevused erinevate regioonide vahel, siiski sellest kriisist rohkem mõjutatud kui mõned teised riigid ja kui näiteks USA, kus see kriis tegelikult algas või, või Ladina-Ameerika või Aasia. praegu toimub Euroopa institutsioonides Aasia nädal, muide ja kuigi selline küsimus võib tunduda suhteliselt tühisena, mõjutab see siiski avalikku arvamust, seda, kuidas eh, inimesed asjadesse suhtuvad. mul on, eh, mul on olnud eh, võimalus näha oma elu jooksul, mis maailma erinevates piirkondades juhtub ning tegelikult äh, Äh, nendes piirkondades, mida ma siin mainisin, Aasia, Ladina-Ameerika, inimesed tunnevad, et kriis ei ole neid üldse mõjutanud, et nad elavad palju paremini kui enne. see, mille tunnistajaks ma aga olen siin Euroopas ja mida arvamuste küsitlused ja uuringud on näidanud, on see, et et eurooplased, just minuvanused ja ka minust natuke nooremad leiavad, et nende lastel ei ole samasuguseid võimalusi, nagu olid neil või olid nende isadel. niisiis, selline seisukoht paraku ka äh, peegeldab tegelikkust, et äh, võib-olla me küll elame paremini kui kuskil mujal, aga me oleme mures, kas me suudame oma elatustaset säilitada, kas me suudame säilitada oma tootmissüsteemi, kas me suudame oma sotsiaalse ühtekuuluvuse süsteemi säilitada. me üritasime selles raportis vaadata neid, äh, kõiki neid tegureid, nii et, et me asjadest õige pildi saaksime on äärmiselt oluline, et me neid teemasid arutame ja seetõttu me sihilikult äh, hoidsime selle raporti suhteliselt lühida. ma ei tea, kas te olete seda küll läbi lugenud või ei, aga noh, me oleks suure va-, ilma suurema vaevata saanud ka viiesaja leheküljelise raporti kokku panna aga me arvasime, et kolmekümne viiest leheküljest piisab äh, Äh, ja selle kolmekümne viielise lehelise raporti põhjal saame siis pidada arutelu ja mis kõige olulisem, langetada otsuseid. ma olen esitanud selle raporti ka nõukogule, nõukogu presidendile, ka teistele inimestele ning äh, mis minu arvates on kõige põnevam, on see, et ma saan nüüd tulla Euroopa Parlamenti ja esitada selle dokumendi ka teile ma arvan, et parlamendil on rohkem võimalusi kui teistel institutsioonidel tulevikku vaadata ning arutada nii eh, parlamendi sees kui ka ülejäänud maailmaga eh, seda, kas me saame kuidagi oma käitumist muuta, muide kui me oma eh, kõnepruuki ei muua, muuda, siis me ei jõuagi kunagi kodanikeni. niisiis Äh, nüüd aastal kaks tuhat kümme on meil tõesti vaja meeles pidada, et me lubasime äh, saada kõige suuremaks teadmistepõhiseks majanduseks äh, maailmas ja me lubasime seda kahe tuhande kümnendaks aastaks. seda me lubasime kahe tuhandendal aastal. kas me saame nüüd öelda, et me oleme maailma kõige suurem teaduspõhine majandus, ma ei usu seda. mis siis valesti läks? tegelikult ega palju ei läinudki. aga äh, kui me seadsime kõigepealt kakskümmend üheksa eesmärgi, see oli viga. ja see, kuidas me, see meetod, mida me kasutasime, avatud koostöömeetod oli veel hullem. avatud koostöömeetod tähendab äh, seda, et iga liikmesriik põhimõtteliselt teeb nende eesmärkide osas, mida ise tahab ja, ja siis mõned riigid ütlevad, no jah, kolm eesmärki nendest kahekümne üheksast on tõesti juba peaaegu saavutatud me, äh, see, mõningaid erandeid muidugi on, aga peaaegu mitte ükski Euroopa Liidu äh, riikides ei ole jõudnud USA-le järele näiteks teadmispõhiste majanduse osas ja me oleme maha jäänud ka konkurentsis Aasia riikidega. kui me kodanikele seda räägime ja ütleme, et äh, Lissaboni strateegia kukkus läbi, siis uus strateegia kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend on äh, vähem ambitsioonikas oma eesmärkide osas, äh, pöörab rohkem tähelepanu tulemuste saavutustele ja on samas usaldusväärne äh, me ei jõudnud Lissaboni strateegiaga kuhugi. raportis me väljendame muret sellepärast, et et me peame küll keskenduma kriisile ja siduma võistluse, võitluse selle kriisiga ja see kriis ei ole veel selja taha jäänud. see on, äh, see kriis kestab veel äh, mõnda aega, me peame seostama selle võitluse kriisiga struktuursete reformidega, mis oleks läbi tulnud viia juba kümme aastat tagasi, kui me üritasime Lissaboni strateegiat ellu viia ja see ei ole ikka veel ellu viidud me peame meetodit muutma, kuidas me seda strateegiat rakendame, ei saa kasutada avatud koostööd. meil on vaja stiimulit ja, ja äh, võib-olla äh, karistuste süsteemi, nii et, et inimesed suhtuksid asjadesse tõsiselt. et inimesed saaksid aru, et, et kui nad midagi ei tee, siis ka midagi ei juhtu ja kui midagi ei juhtu, siis Euroopa, kus on ühtne rahanduspoliitika, siseturg, kus ei ole piire, kaotab majanduse lähenemise vallas, muutub sisemiselt vähem ühtseks ja ei suuda vastu seista nendele globaalsetele väljakutsetele, mis on meie ees. niisiis, mis puudutab kriisi, siis ma arvan, et ja, ja tegu on valdkonnaga, mida me raportis oleme käsitlenud, siis ma ei usu, et me äh, hakkama siis neid majandustsüklite vastast poliitikat rakendama enne, kui äh, meil on jällegi majanduskasv ja töökohad. aga kui me sellistest äh, poliitikatest loobume, seda on Obama administratsioon äh, meie puhul märganud, nad on öelnud, et ärge lõpetage sellise poliitika elluviimist, sest äh, majandus vajab abi seni, kuni ta suudab äh, ise edasi areneda. aga see ei tähenda mitte seda, et kõikidel riikidel on manööverdamisruumi, on riike, nagu näiteks minu koduriik, mis on sellise manööverdamisruumi kaotanud viimase kahe aasta jooksul. me olime stabiilsuse majanduskasvu pakti üks parimaid järgijaid, vaadake kas või neid eh, SKT-alaseid näitajaid, mis meil olid, ja nüüd me oleme siis selles olukorras, kus me oleme. Euroopas on riike, mis saavad selliseid eh, poliitikaid ellu viia, aga meie ei saa Äh, küsimus on ka Euroopa instrumentides, palun saadikud, mõelge nende üle, neid on siin äh, mainitud, Euroopa äh, Investeerimispank näiteks. asi ei ole mitte selles, et ainult need riigid, kes on oma manööverdamisruumi kaotanud, peavad kohanema uute oludega ja, ja teised riigid, kelle, kes seda ruumi pole veel kaotanud Äh, kas te tahate öelda, et te ei ole nõus sellega, mis siin raportis kirjas on? jah, selles punktis ma ei ole päriselt nõus, ei ole mitte mingisugust tagatist selle kohta, et meid ei taba edasine majanduslangus. aga Jaapani stiilis majanduskasv, kus äh, ei ole mingit äh, kasvu pidurdumist ega ka mingit järs-, järsku kasvu ei sobi ka nüüd äh, strukturaalsed meetmed. stabiilsus ja majanduskasvu pakti ei maksa küll süüdistada selles, äh, mis praegu euro äh, ees seisab. mina leian endiselt, et majanduskasvu ja stabiilsuspakt on vajalik eeltingimus poliitikate jaoks. kriis on näidanud, et sellest üksi ei piisa. niisiis me tegime ettepaneku, et et rahapoliitikale ja rahaliidule tuleb lisada ka majanduse juhtimise poliitika, et lahknevusi vältida. avalikkuse seas valitseb endiselt suur segadus. näiteks Äh, paljudes riikides nagu Hispaanias on eelarve tasakaalustatus väga, tasakaalustamatus väga tõsine probleem, aga see ei põhjustanud tegelikult kriisi. Äh, kriisi põhjused on hoopis teised. nimelt majanduste erinevus äh, oli see, mis põhjustas kriisi me ei suutnud kinni pidada majandus- ja stabiilsuskasvu paktist. meie tegelikult olime suhteliselt lähedal nendele näitajatele, enne kui kriis puhkes. niisiis, avaliku sektori näitajad olid sellised, et kaubavahetusdefitsiit kasvas kümme protsenti näiteks ei ole võimalik omada stabiilset äh, juhitavat rahaliitu, kui on sellised suured erinevused majanduspoliitikas, majandusnäitajates, seega meil on Euroopa Liidus vaja majanduse juhtimist äh, ja seda paljudel põhjustel, aga edusammud on juba toimunud, me peame vastama küsimusele, kas tuleb muuta aluslepinguid. ma arvan, et parem on lepingud hetkel rahule jätta mitte nende kallale minna, sellepärast et kui riigi- ja valitsusjuhid otsustavad niimoodi teha ning tulevad välja mingi majanduse juhtimise poliitikaga, ning Euroopa Parlament, millel on siis kaasotsustusõigus koos riigi ja valitsusjuhtidega ka oma otsuse langetab, siis meil ei olegi midagi muud vaja, meil on lihtsalt vaja poliitilist pühendumust äh, langetada otsus majanduse juhtimist suurendada. ilma siis lepingute kallale minekut, sellepärast et see põhjustaks igavese hulga probleeme. kindlasti on riigid, kes ei taha lepinguid ratifitseerida, meil hakkavad toimuma ridamisi referendumid. nüüd kolmas meetmete grupp näeb ette finantssektori reformimist. kriis tulenes sellest, et maailma finantssüsteem ei toiminud korralikult. see praegune süsteem rajaneb mingil olematul utoopial. me peame hoolitsema selle eest, et, et selline kriis ei korduks, sellepärast et kui, kui pangandussüsteemi ei reformita, siis seitsme-kaheksa aasta pärast oleme me jällegi silmitsi Äh, finantssektori väljaostmisega. pangad ja finantsasutused, mis tegutsevad Euroopas, järgivad liikmesriikide seadusi, mis liikmesriigiti on väga erinevad äh, juba isegi Eurotsoonis, mitte ainult Euroopa Liidus. niisiis Euroopa vajab rohkem reforme, me peame olema julgemad, aga me alustasime reformidega, aga me pole olnud piisavalt julged, meil on vaja süsteemi reformi et me kõneleksime siis ühel häälel G kahekümnel me peame oma tegevust suutma koordineerida USA-ga ja nüüd ma jõuan oma raporti viimase osa juurde. seda USA just nimelt soovibki. Äh, tärkava majandusega riigid tunnevad ennast hästi, sest nad teavad, et kriis ei olnud nende süü. Brasiilia ja teised riigid G kahekümnes ootavad seda, et USA ja Euroopa Liit pakuvad välja midagi mõistlikku, mis looks mingi regulaarse raamistiku maailma finantssüsteemile, et äh, hoida ära äh, veel ühte kriisi, millel võiksid olla kohutavad tagajärjed. ja kui sellest ei piisa, siis äh, peaks meeles pidama seda, et järgmise kriisi puhul kodanikud äh, poliitikutele enam andeks ei anna, kui äh, pangad jälle vä välja aidatakse hädast. sest seekord me pidime ju pangad nende endi häda, tekitatud hädadest välja aedama, nii et, et see on kõik, mis ma tahtsin kriisi kohta öelda siis käsitleb raport sellist ala, mis on valdkonda, mis on väga hästi tuntud, lugupeetud saadikud, äh, tegelikult kõik eurooplased on selle teemaga tuttavad. meil oli Lissaboni strateegia, äh, meil on vaja strukturaalseid reforme ja need peavad toimuma varsti, need peavad olema põhjalikud reformid. Äh, Põhja-Euroopas on juba reforme läbi viidud ja need on läinud õiges suunas, sellepärast et äh, me soovime, et säiliks meie sotsiaalne ja majanduslik mudel me soovime sotsiaalset turumajandust, mis on keskkonna mõttes jätkusuutlik selleks, et selline majandus saavutada, on meil vaja konkurentsivõimelist majandust globaliseeruvas maailmas. see peab olema vägagi konkurentsivõimeline, see majandus. kuna me ei suuda öö, äh, odava tööjõuga konkureerida, siis peame konkureerima läbi tööviljakuse, läbi inimkapitali parandamise ning öö, Äh, väärtust äh, lisava tehnoloogia kasutamise läbi, see, selle mudeli nimel me peaksime võitlema. see oli see mudel, mille me võtsime, kiisime heaks pärast teist maailmasõda ja see tõi kaasa sotsiaalse ühtekuuluvuse ja heaolu, mida me kogeme täna, aga kahekümne esimesel sajandil peavad asjad muutuma, sellepärast et ajad on muutunud. me peame vaatama, kuidas turud on muutunud kuidas finantsturud ähm, on hakanud domineerima ja praegu kõik riigid kõrvaldanud, me peame tasakaalustama ebavõrdsuse äh, esinemist äh,, globaliseerimise tingimustes esineb ebavõrdsus kõigis süsteemides. me peame andma laenu ka siis, kui praktiliselt mingeid tagatisi ei ole. niisiis äh, inimesed, kes on võimul on suurendanud oma võimalust sattuda võlgadesse ilma igasuguste tagatisteta ja see tähendab seda, et me olemegi jõudnud siis sellisesse olukorda, kus me neid võlgu maksame veel vähemalt kakskümmend aasta. Hiina ja tärkava majandusega riigid on maailma suurimad tootjad, varsti ka maailma suurimad eh, tarbijad ja ilmselt varsti ka maailma suurimad võlausaldajad Äh, peale riigifondide ja nende säästude peame me tõesti tegutsema, kui me tahame oma Euroopa äh, sotsiaalset turumajandust säilitada. meil on vaja mingit sotsiaalset kokkulepet, äh, millega käis kaasas näiteks sotsiaalne dialoog, mis näeks ette näiteks ka inimkapitali parandamist ja võimaldaks meil siis muuta oma tootmismudelit tuginedes siin oma veendumustele. siin on ka probleem. maailma saja parema ülikooli hulgas on äh, Euroopa omi alla poole ja meil on jälle, äh, seda on vähem kui USA-l ja samas on meil viissada miljonit inimest ja seda on rohkem kui USA-l. inimesed küsivad, et kui paljud nendest globaalsetest nähtust globaalsetest firmadest nagu Microsoft, Google, kui palju neist on tegelikult Euroopa omad? millises Euroopa osas tuli keegi sellise asja peal nagu Amazon või Cisco? Äh, miks Euroopas selliseid mõtteid ei ole? meil on ka ju Euroopas andekaid noori inimesi. meil on äh, uute ideede loomise kultuur, aga me oleme Äh, muutunud väga korporatiivseks ning see on takistanud äh, inimeste äh, tarkade mõtetega välja tulla. ideede mobiilsus on vähenenud, samas jama mobiilsus on suurenenud kaheksakümnendatel aastatel äh, kahekümnest suur, viiest suuremast firmast seitseteist on tänaseks kadunud. meil on siin ka veel demograafilised probleemid Euroopas ning ma võin öelda, et see mõjutab neid arutelusid, mis me siin peame, äh, mõjutab arutelusid vaatamata sellele, kes parajasti võimul on. tegemist on probleemiga, mis mõjutab kõiki val-, valitsusi demograafiline probleem on tegelikult väga lihtne. me elame nüüd palju kauem kui varem. ja samas äh, kaheksakümnendad aastad on see keskmine eluiga, samas me töötame vähem kui kunagi varem tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal meil on seitsesada viiskümmend miljonit inimest. ja praegu on meil seitsekümmend miljonit aktiivset tii-, tööealist inimest vähem, nii et, et kui inimesed äh, pensionile lähevad, siis ähm, tööealise ja, ja pensionil oleva rahvastiku äh, proportsioonid muutuvad loomulikult on väga hea, et keskmine eluiga kasvab, elu, elukvaliteet paraneb. aga asi ei ole mitte ainult selles, et rahvaarv hakkab vähenema, vaid äh, lihtsalt need demograafilised kõverad pöörduvad pea peale. on äh, mitmesuguseid äh, poliitikaid, räägitakse noortest, naiste rollist, nõnda edasi. ja ka rändevoogudest. Es hacer un discurso antiinmigración a treinta años vista a cuarenta años vista no tenemos solución demográfica más que teniendo en cuenta si somos capaces kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi oli ainus, mida me teha saime, tulla välja rändepoliitikaga. aga igapäevases arutelus sellest ei räägita, kuid me peaksime seda tegema ei pea reforme äh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks läbi viima, me, me peame juba praegu alustama, vastasel korral ole, oleme me juba hiljaks jäänud kahe tuhande kahekümne viiendal aastal ja sündmused on meil üle pea kasvanud. sotsiaalmudelist rääkides tuleb kõnelda inimkapitalist ja mm, mul on veel mõned võtmepunktid ära märgitud raportist, energiast tuleb rääkida, mis on seotud kliimamuutustega, alustame sellest viimasest. kliimamuutuste vastases võitluses on Euroopa juhtpositsioonil maailmas. aga Kopenhaagenis eelmise aasta detsembris oli Euroopa täiesti tähtsusetu, miks see nii juhtus? Euroopa huvide kaitseks välja töötatud ühine strateegia on hoopis midagi muud kui ühised seisukohad. meil ei olnud mingit ühtset energiastrateegiat ja meil ei olnud ka ühist kliimamuutuste vastase võitluse strateegiat. meil olid ainult seisukohad, ühised seisukohad ja siis läksime me Kopenhaagenisse. kõik tundus küll väga kena, aga hiinlased ja India ja Obama rääkisid omavahel läbi ja Euroopa jäeti lihtsalt kõrvale. ja meie olime nagu kaasajooksjad. Nemad otsustasid, mis tuleb teha. aga kliimamuutused on suur väljakutse. loodan, et me ikkagi oma kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke ikkagi täidame ja kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid võivad olla meil veelgi auahnemad. teaduse ja tehnikarevolutsiooni saavutusi selleks perioodiks on väga raske ette ennustada, aga selleks aastaks kasvab ilmselt meie või selleks perioodiks kasvab meie sõltuvus fossiilkütustest ilmselt kaheksakümne protsendi võrra kui me jätkame samas vaimus nagu praegu. seetõttu on energiapoliitika oluline. tähtis on energia kokkuhoid, tõhusus, aga eelkõige tuleb kõnelusi pidada tarnijatega ja meil peab olema ühtne strateegia. igal riigil on oma e, pädevus, kõik peavad oma vaatevinklist lähtudes läbirääkimisi ka kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest arvavad, et see pigem nõrgestab Euroopa Liidu seisukohti, mitte tugevdab. viissada miljonit tarbijat äh, Euroopa Liidus vastu panna läbirääkimistel Venemaaga on hoopis teine asi kui äh, äh, liikmesriikide, üksikud liikmesriigid ja nende vahva arv kahepoolsetel läbirääkimistel me peame tõsiselt järele mõtlema, kas meie strateegia on õigel rajal. muide, pärast Lissaboni lepingu rakendumist on Euroopa Parlament ainus institutsioon, kelle pädevus on suurenenud, volitused on suurenenud, meil on otsesed valimised ja meil on samas ka vastutus ja äh, piisavalt distantsi teistest Euroopa Liidu institutsioonidest, et seada ise oma poliitilist kurssi. tahaksin paar sõna ka sise- ja julgeolekupoliitika kohta öelda. nõukogu mandaadi puhul oli võitlus terrorismi organiseeritud kuritegevusega võib-olla ainus uus asi, mis lisandus nende mandaadile, aga ma tahan siin meenutada teile Gruusia kriisi, millest ma pikemalt ei hakka küll kõnelema. inimesed nägid, et äh, meid ähvardab palju rohkem ohte kui ainult organiseeritud kuritegevus ja terrorism. me leppisime kokku kuigi seda oli väga raske teha, et meil peaks olema ikkagi mingisugune naabruspoliitika, mis peaks olema palju aktiivsem kui senini. ei saa oma see suhteid Venemaaga vaadelda samast seisukohast kui, kui suhteid Lõuna-Aafrikaga. meil on erisuhted Venemaaga, me peame seda arendama. mul on hea meel näha Euroopa Liidu Venemaa suhete strateegilist ettepanekut. see peaks liikuma tõelise naabruspoliitika suunas ja sisaldama konstruktiivseid ettepanekuid, aga räägime ka suhetest Türgiga. kümme aastat tagasi võtsime me endale kohustused, mida me peaksime täitma mõned Euroopa liidrid muide, kes tollal kokkulepet toetasid ja sõlmisid kokkuleppe, on nüüd ise selle vastu. Helmut Kohl ja mina olime juba tollal mures, sest Euroopa ei olnud meie arvates valmis Türgit kandidaatriigina vastu võtma. kui nüüd võt-, võeti vastu otsus, et Türgi saab olla kandidaatriik, siis ei saa ju äh, keerutada ja kuidagi Türgi kõrvale jätta. mina muide olin Hispaania peaminister päris pikka aega ja, ja me peame oma poliitikat järjekindlalt ajama. Türgi küsimus on tegelikult väga tõsine, kui me vaatleme Türgi välispoliitikat, siis me näeme, et ta otsib endale uut rolli maailmas. oleme vaadelnud Türgi poole väga pealiskaudselt. oleme lasknud Türgil oodata ja oleme mitte midagi andes Türgile lihtsalt ruineerinud rahvast. me ei saanud ju institutsioonidest rääkida oma raportis, aga e- Euroopa Liit loob nüüd endale uue välisteenistuse, Euroopa Parlamendil ei ole küll suurt rolli mängida selles, aga kaasotsustusõigus ähm, jääb talle ja seetõttu kaudselt saab Euroopa Parlament mõjutada välisteenistust. kahju on sellest, et keegi peab ju keegi peab ju juhtima seda välisteenistust, kui meil on selline välisministeeriumi laadne moodustis, siis, siis miks ei saaks olla meil välisministrit? ühest küljest on tegemist autonoomse üksusega, aga kes siis vastutab selle eest? meil on välispoliitika, ühine Euroopa Liidu välispoliitika, kes siis, aga kes sellest tooni alla annab? kas kõrge esindaja koordineerib selle autonoomse üksuse tööd? loodan, et mitte ma pole isegi selles kindel, kas, kas kaubanduspoliitika jääb kuhugile arengukoostöö valdkonda või, või välispoliitika alla, kes neid asju korraldab? välispoliitika kõrge esindaja ei ütle otseselt, kuidas välisteenistus peab toimima ja mina saan küll sellest aru, et see on täielik ebaefektiivsuse retsept. peame teadma, kuidas välis- ja julgeolekupoliitikat korraldada, kes seda juhib või, või ei juhi. ja muide, kogu selle töö taga on tohutuid raporteid kogutud tohutul hulgal andmeid inimkapitali rändevoogude tootlikkuse kohta, kas siis äh, üksikisiku kohta võrreldud maailmatasemega kõike seda heaoluriigi andmeid on kogutud, aga meil on lihtsalt liiga palju informatsiooni, meil on pigem vaja koordineerida äh, kogu seda informatsiooni ja anda sellele mõte, mille järgi saab teha õigeid otsuseid ja siinkohal on just Euroopa Parlamendil oluline roll mängida. ma tänan, härra Gonzales, täname selle sõnavõtu eest ja täname ka kogu töö eest, mis te olete teinud analüüsirühmaga äh, analüüsides väljakutseid kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend. Teie raport, teie aruanne on lühike dokument, arvestades seda, kui palju probleeme on seal käsitletud. Äh, analüüsirühm, kes käsitleb Euroopat aastatel kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend peab olema tulevikku vaatav, tal peab olema väga selge nägemus ja teie andsite omad prognoosid aastateks kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend ning äh, tegite ka sellekohaseid ettepanekuid, samas me mõistame, et teil ei ole kristallkuulikest ja ometi saate te anda suuniseid ja sellise mandaadi te ka saite. nüüd on kolleegidel võimalus sõna võtta, härra Tahv esimesena. Uh, president um.... härra esimees härra Gonzales, suur tänu teile selle ettekande eest ja ka aruande eest, ma olen selle tõesti läbi lugenud. lugesin läbi ka teie eh, kriitika asjade praeguse seisu kohta Euroopa Liidus ja naaberpiirkondades. ja ma olen täiesti sama meelt, et Türgil on suur strateegiline tähtsus ja mul on kahju sellest, et teie analüüsirühma mandaadis oli öeldud, et te ei tohi rääkida piiriprobleemist. aga me kõik teame, miks nii ja ma ei peagi sellel peatuma. aga need probleemid mis Euroopa Liidu ja Türgi suhetes on, ei ole kuhugi kadunud ja paraku äh, la-, lausa nende tähtsus kasvab sedamööda, kuidas me üritame äh, oma kohta kontinendil tugevdada. nüüd minu küsimus. Äh, parlamendi legitiimsuse kohta. Lissaboni leping tegi väga palju ära selleks, et parlamendi volitusi tugevdada ning just tema õiguslik öö, äh, legitiimsus on selge, aga samas rahva hulgas ei ole sellist tunnustust, nagu parlamendil peaks olema tal ei ole sellist autoriteeti rahva hulgas, nagu tal peaks olema. ja nüüd ma tahaksin teada, mida teie analüüsirühm sellest arvas? mida teie konkreetselt arvate mm, poliitiliste parteide rollist ning sellest, et Euroopa Euroopa poliitilised parteid või föderatsioonid on suhteliselt nõrgukesed. kas te arvate, et näiteks parlamendivalimise menetluse muutmisega on aastaks kaks tuhat neliteist, kui toimuvad valimised, võimaldaks moodustada üle-euroopalise valijate ringkonna ning et see annaks võimaluse valida ka riikide ülestest nimekirjadest saadikuid. kas selline uuendus oleks üks viis, kuidas positiivselt lahendada parlamendi legitiimsuse küsimus ka üldsuse silmes? ma tänan, härra Tahv proua Kurmai, aseesimees. ma tänan. ma olen nõus enamike mõtetega, mida te väljendasite oma aruandest, nimetasite neid väljakutseteks ja ma arvan, et praegu on meil tegemist ajaloolise etapiga Euroopa Liidu ajaloos ning meil on vaja reforme pikaajalisemaid ja ka keskpikas perspektiivis, aga samas me teame, et Euroopa Liidu ühiskonna ja majanduse reformimine on keerulisem kui näiteks USA-s see oleks. meie oleme Euroopa Liidus eh, poliitiline ja majanduslik üksus, mis on väga eriline, samas meie läheneme üha enam üksteisele Äh, nüüd, mis on hea minu arvates äh, näiteks lühemas perspektiivis ei tarvitse olla sugugi kasulik pikemas perspektiivis, ma pean siin silmas seda, et riikide huvid ja Euroopa Liidu huvid võivad pikemas perspektiivis vastuollu sattuda. Euroopa Liidu asutajad, isad mõistsid, et kui riigid annavad ära osa oma suveräänsusest, siis saavad nad vastu poliitilise majandusliku mõju, mida nad vastasel korral sugugi ei saaks ja alati, nagu me teame, on võimalik leida selliseid lahendusi ja kompromisse sõlmida ja sellepärast koostöö on ajalooliselt alati öö, sügav ja laiem. nii et ma loodan, et Euroopal on võimalik ümber kujundada oma ühiskond ja majandus ning tugevdada oma rolli maailmas tänapäeval. ärgem unustagem Euroopa Liidu ajalugu, sest pidevalt on toimunud arengud ja muutused, aga me peame ka selgelt välja ütlema, millised on need Euroopa Liidu huvid. Euroopa Liidu huvid on kõigi rahvuslikud huvid ka ja ma arvan, et teie aruanne on hea algus, aga te peate jätkama sellega. kuidas nõukogu ja liikmesriigid seda kõike näevad? kuidas koondada mõttevahetus just nimelt Euroopa Liidu huvidele ja tegevuspoliitikatele. mina olen Euroopa äh, algatuse raporti autor. kuidas kujundada Euroopa Liidu tegevuspoliitikaid nii, et meie kodanikud ka mõistaksid, et kõik see, mis me teeme, on nende huvides. ning me räägime väärtustest. meil on praegu väärtuste kriis, Euroopa väärtuste kriis. Eh, see kontrollimatu neoliberalism kuidas Euroopa Liit muutuks sotsiaalseks Euroopaks, kuidas viinda, veenda USA-d ja Hiinat kõiges selles jah,? jah, nelikümmend kaks protsenti ainult hääletas parlamendivalimistel aastal kaks tuhat üheksa ja skeptikute arv üha kasvab. aga ma arvan, et teie aruanne on suurepärane algus ja ma loodan, et te jätkate selle tööga ja veel üks väike märkus, kui me võrdleme Lissaboni strateegiat Euroopa strateegiat kaks tuhat kakskümmend, siis mina ütleks, et Lissaboni strateegia valmistas mm, ette teise strateegia ning kindlasti äh, on suurem ka nüüd võrdõiguslikkuse aspekt selles uues strateegias palju paremini välja töötud. ma tänan. ma tänan, proua Kurmai ja nüüd härra Haregi. ma tänan, ma alustan sellest, et paljude Hispaania saadikute nimel tahan öelda, kui suurt au me tundsime selle üle, et teie olete selle analüüsirühma eesotsas ja ma olen väga tänulikult teile, et te tulite ka täna siia meile nendest asjadest rääkima kõigepealt ma olin eriti huvitatud sellest, mida te ütlesite parlamendi rolli ja tähtsuse kohta ühes institutsionaalses raamistikus, mille Lissaboni leping lõi. meil on nüüd rohkem dünamismi, meil on nüüd rohkem võimalus parlamendiga mõttevahetust tagant tõugata ja rohkem tegutseda. aga nüüd rääkides laienemisest, mitte ainult Türgi kontekstis, kuidas teie näete Euroopa Euroopa äh, äh, Liidu, liitu laienenuna kolmekümnele, kolmekümne kahele riigile, hõlmaks ka Balkanit Horvaatia liitumine on peakindel, kas selle laienemise valguses ja selle kogemuse valguses, mis meil on kahekümne seitsme liikmesriigiga, mis te arvate, kas tuleks ikkagi minna kahekiiruselise meetodi teed? mõned e, poliitikad nagu näiteks europoliitika, euro ülevõtmine peaks ka toimuma kahesuguse kiirusega. ei saa ju nii, et need, kes maha jäävad, hoiavad tagasi kõiki teisi, kes tahaksid kiiremini edasi liikuda. ja veel üks asi aruandes, sest juttudes siin täna seda ei maininud, nimelt kodanike, kodanikkonna õiguste laiendamine kogu kontinendile. me lõime ühisturu, kus kapital ja kaubad saavad vabalt liikuda, aga samas on palju raskem luua Euroopa kodanikkonda, et nad saaksid väljuda oma riigi piirest ja neil oleks vabamalt võimalik ringi liikuda pakkuda, näiteks ka lahendada pärandiküsimused, abielluda, teistes riikides õppida, kriminaalõigusalas, menetlusalased õigused peaksid hõlmama kogu Euroopat, võib-olla tuleks siin taotleda suuremat ühtlustamist, et tõesti Euroopa ühtlasemaks kõikides nendes aspektideks muutuks. praegu me liigume küll väga aeglaselt edasi see, mida te ütlesite, et ähm, uus majandusmull äh, hakkab moodustama ja me praegu loome selleks alust oma tegevusega. kui nii, siis tõesti tuleks kiiresti reageerida ja kuidas seda teha. ja veel üks küsimus. Euroopa Euroopa majanduse juhtimine on midagi, millega tõesti peab tegelema. nõukogu nüüd on loonud spetsiaalse instrumendi Euroopa semestri, eh, millega tahetakse liikmesriikide eelarvepoliitikat lähendada ja tagada, et nad paremini kinni peavad stabiilsuse paktist. mis te arvate, kas me peaksime selle Euroopa semestri Eh, kasutusele võtma ka struktuurireformides ning ka ette nägema karistused, eh, eh, tagamaks, et riigid tõesti, kes seda vajavad, ka vajalikud struktuurilised reformid ellu viiksid. ja võib-olla peaks meil olema ka ECOFIN-i president, selline majandusasutus, kes juhiks kas kuueteistkümne või kahekümne seitsme riigi majandust, mis te arvate, kas see äkki oleks hea lähenemisviis? enne kui ma annan sõna teistele saadikutele, kes sõna on soovinud, võib-olla president Gonzales kõigepealt vastab esimesele kolmele küsimusele. Eh, kolm küsimust korraga, nii teemegi. ma üritan väga lühidalt vastata, kõigepealt Türgi kohta. aruandes on Türgi kohta väga selgelt öeldud järgmist. läbirääkimiste protsess liitumiseks tuleb lõpule viia. nüüd parlamendi legitiimsuse küsimus. parlamendil on absoluutne legitiimsus, rahvas on parlamendisaadikute poolt hääletanud ja Lissaboni leping tugevdas tema ka äh, institutsioonilist legitiimsust, kui nüüd mingid aspektid on puudu, siis on ikkagi see ennekõike parlamendi enda süü. ja minu enda poliitiline kogemus ütleb, et see õiguslik legitiimsus on eeltingimus ja esmane, aga teie oma tegevuse kaudu juba hakkate edasisi legitiimsuse aspekte looma. oma tegevusega te kujundate selle legitiimsuse aluseks on teil õiguslik legitiimsus, mille te saate asutamislepinguga. mina muidugi ei ole see, kes äh, hakkab teile ütlema, kas te oma tegevusega olete legitiimsed rahva silmes, teie saadikud peate sellele ise vastama. mis aga nüüd puudutab poliitilisi parteisid, siis ma arvan, et väga hea oleks, kui iga fraktsiooni kolmkümmend või nelikümmend liiget äh, oleks valitud üle-euroopalise nimekirjaga. ja ka, et komisjoni volinike kandidaadid oleksid äh, üle-euroopalises nimekirjas ja selle alusel valitud peab olema äh, alternatiivid, liberaalne platvorm, konservatiivne platvorm, roheline platvorm, et äh, nad tõesti tutvustaksid oma programme. Need, kes on nimekirjas, äh, neil oleks oma programm, sest nad ju tegelikult suurt tegevusvaldkonda Euroopa Komisjonis juhivad. nüüd reformid, jah, Euroopa Liidu reformimine on palju raskem kui USA reformimine. otsuste langetamise protsessid Euroopa Liidus on hoopis keerukamad kui me vaatame näiteks California kriisi, ma praegu just analüüsin seda kriisi nii-öelda. maailma suuruselt teine skp ühe inimese kohta, aga samas on selline tohutu kriis, mida föderaalvalitsus ei suuda lahendada. hariduseelarve on väiksem kui eelarve, mis on ette nähtud karistusasutustele. nii et see on tõesti keerukas institutsiooniline kriis, mis neil seal on ja igasugused reformid peavad parlamendi mõlemast kojast heakskiidu saama ja kogu aeg rikutakse esindusdemokraatia põhimõtteid, igasuguseid algatusi tutvustatakse parlamendis, hääled, enamus hääletab nende poolt ja nad lähevad ka seadusraamatusse, aga inimesed ei mõtle selle peale, kui palju see kõik eelarvel maksma läheb ja California eelarvekriis äh, toimub äh, ühes kõige rik-, rikkamas osariigis, riigis maailmas. see on kriis, millele poliitikud ei ole suutnud lahendust leida. ja meie siin väga arenenud esindusdemokraatiates oleme hakanud märkama, meil on tõsiseid probleeme valitsemisega, juhtimisega. ja palun ärge pange mulle pahaks, aga kui ma ütlen, et me hakkame nüüd märkama, kuidas tõstab pea, pead vaimustus tõhususe üle, sellise tõhususe üle, nagu me näeme Hiinas. see on üks nähtus, mida ei tohi silmist lasta. nüüd Euroopa ja vabatahtlikult jagatud suveräänsus, mõistes, et üksinda ollakse vähem suutlikud kui koostööd tehes ja pädevusi jagades. aga probleem ei ole mitte ainult otsuste langetamises. Euroopa Ülemkogu regulaarselt analüüsib probleeme Äh, jah, probleeme tuvastatakse ja mõistetakse, see mulle muret ei valmista. Neid probleeme nähakse, aga mis mulle muret teeb, on see, et poliitiline tahe otsuseid langetada jääb puudu. see tahtest on vajaka probleemid lahendada. me rääkisime siin eelarvetest kui te loete seda aruannet, siis te loete sealt ka, et Euroopa Ülemkogu tahab suurendada investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, sest see on üks viis, kuidas ülemaailmselt meie konkurentsivõimet suurendada. aga kui sellega ka päri ollakse, ei tähenda seda, et Euroopa Liidu eelarves ka kajastub see eesmärk. aga võib öelda, et kui ülemkogu võtab omale kohustusi, see nõukogu ühend-, esindab kõiki liikmesriike. kui me jagame neid eesmärke, mis meil on teadus- ja arendustegevuse vallas, siis ei ole selleks vaja ainult Euroopa Liidu eelarvet, on vaja lisaks ka kahekümne seitsme liikmesriigi eelarvet, sest need, selle kahekümne seitsme liikmesriigi valitsusjuhid ja riigipead ju leppisid kokku eesmärkides nüüd eh, Euroopa semester majanduse juhtimisel, siin ei tohi majanduse juhtimist ja eelarvelist juhtimist sugugi sassi ajada. sest muidu võib asi probleemseks muutuda. Eh, eelarveline ja majanduslik juhtimine on see, millest ma rääkisin stabiilsuse ja kasvu pakti tingimuste täitmisest rääkisin jah, aga meil on vaja, et meie majandused läheneksid. ja tulles nüüd tagasi Euroopa semestri juurde. kui iga riigipea ja valitsusjuht ütleb, et me peame tegema äh, teaduse ja uurimistegevuse niivõrd suuri investeeringuid riigieelarvest, äh, ei saa ju ainult loota Euroopa Liidu eelarvele, sest seal on vaid üks protsent äh, Euroopa Liidu eelarve on vaid üks protsent SKP-st. ei ole võimalik kõiki poliitikaid ellu viia Euroopa Liidu eelarvega pelgalt, aga tähtis on siiski, et oma auahnete eesmärkide saavutamiseks raha leitakse. üks viis on muidugi suunata rohkem raha Euroopa Liidu eelarvesse, aga kui riigipead ja valitsusjuhid ülemkogus mingid kohustused võtavad, siis nad mitte ei realiseeri neid eesmärke ainult Euroopa Liidu eelarve kaudu, vaid ka oma liikmesriikide eelarvete kaudu. nüüd laienemine kolmekümnele, kolmekümne kahele riigile, see ei muuda probleemide olemust, mis praegu meie ees on laienemisega seoses tahaks öelda järgmist. uute liik-, riikide liitumine. tekitab meile kultuurilisi, usulisi, etnilisi probleeme. ma ei taha selle kirjeldamisel kaugemale minna, aga Türgi puhul mm, ja Balkani puhul me ju näeme kui hakkavad teravnema kultuurilised ja etnilised probleemid, siis võib asi väga ohtlikuks muutuda. jah, te rääkisite siin erinevatest kiirustest edasiliikumisel Euroopas. alati on Euroopa integratsiooniprotsessis olnud kiiru, erinevaid kiirusi. mõned tunnistavad seda, mõned mitte. alati olnud riike, kes on adapteerunud, ümber struktureerinud end. on riike, kes on valinud välja jääda mitmesugustest meetmetest pärast seda, kui nad on kas võitnud või kaotanud rahvahääletustel. isegi NATO puhul, seal on ka ju ka võimalus erinevatest meetmetest välja jääda aga selle erinevuse kiirusega on sellised probleemid, et kõik on nii erinev, et lõppkokkuvõttes keegi ei pea enam kohustuma midagi tegema. nii et kõige tähtsam on nüüd, kuidas neid erinevaid olukordi hallata, juhtida, sest need olukorrad öö, on erinevad, on neutraalseid riike, kellel ei ole oma kes ei ole liitunud sõjaliste organisatsioonidega, aga kuidas siis ikkagi neid väga erinev, suuri erinevusi hallata? toon ühe näite. meil on juba eurogrupp olemas euro puhuks ette nähtud ja võib-olla, et asju lihtsustada tõesti, me tahaksime, et Euroopa Ülemkogu president esindaks meid ka nendes asjades, et Ülemkogu president tuleks valida eurorühmast ja peaks ka NATO-s meid esindama, et asjad ühtlasemad oleksid. aga kui me selle olukorra väga bürokraatlikuks muudame, siis tulemuseks on, et natsionalistid muutuvad aktiivsemaks. alati on ju riigi, valitsusjuhte ja riigipäid, kes igasuguseid mõtteid välja pakuvad. nüüd järgmine finantskriis te ju loete ajakirjandusest, et see on üsna aktuaalne teema. Need muutused, mis on finantssüsteemis toimunud pärast finantskriisi, laenude vähenemine, tooted on jäänud samaks, tuletisinstrumendid, swap'id, kõik tegelikult olukord ei ole ju ka pärast kriisi sugugi muutunud pangad müüvad ikka neid samu tooteid edasi. keegi mulle ütles, et Lehman Brothers oli see, kes kõik selle meile kaela tõmbas, aga häda pankadega on selles, et eh, pangad näevad oma kliente ainult kui objekte, kellele müüa oma tooteid. on kliente, kellele antakse nõu hoiustamisel, on kliente, kellele raha laenatakse. Eh, pangad on vahendaja rollis aga see ei ole hetkel sugugi niivõrd tähtis. tähtis on see, et need tooted, mida pangad müüvad oma klientidele, on endised ja, ja klienti koheldakse kui müügikanalit, sest äh, kliendilt tuleb raha selleks, et panga direktoritele boonuseid maksta ja klientidele lihtsalt määritakse kaela tooted, millest pankurid isegi aru ei saa. nüüd järgmine eh, kontseptsioon, Euroopa kodanikkonna kontseptsioon, see on Itaalia sündinud kontseptsioon. jah, kui me niisama hästi suudaksime ka ellu rakendada neid ideid, mida me välja mõtleme, oleks väga hea see kontseptsioon, kodanikkonna kontseptsioon on tõesti Itaalia oma, aga see näeb ette ka aeglase edasiliikumine, sest edasiliikumine ei ole siin sugugi lihtne. meil on internetimaailm, informatsioon liigub väga kiiresti üle kogu maailma, aga samas sotsiaal- ja kodanikuõiguste liikuvuse äh, osas ei ole meil sellist edu, ei saa kõiki oma sotsiaalseid õigusi kaasa võtta, kui te kolite mujale Euroopas. peaks olema mingi süsteem, kuidas oleks võimalik automaatselt need õigused liikudes kaasa võtta, et selline inimene on saanud sellised eh, maksnud sellise raha ühes riigis ja nüüd on tal õigus eh, saada sotsiaalteenuseid teises riigis, sest tema on oma panuse andnud jah, me oleme fantastilise mobiilsuse suutnud tagada erinevates valdkondades mujal. Itaalia või Prantsuse abielupaar, kes elab Ühendkuningriigis. Nad kasutavad seda võimalust vabalt ringi liikuda Euroopa Liidus, aga samas nad ei tea, milline perekonnaõigus neile kohaldub. ja tõelised tsiviilõiguse probleemid tekivad sellega sellel abielupaaril on lapsed, kes elavad hoopis kolmandas riigis. Itaalia isa, Prantsuse ema, kus registreerida siis neile sündiv laps? jah, on vaja aidata selles Euroopa kodanikke. Nad peavad saama liikuda Euroopa Liidus ringi, tundes, et see on nende oma territoorium, koduterritoorium, vastasel korral äh, on tegemist äh, inimtragöödiaga. Nad ei tea enam, kuhu nad kuuluvad, nende lapsed ei tea, kuhu nad kuuluvad. jah, nüüd ühisturg ja euro, see on kõik fantastiline ja liikumisvabadus, see kõik on suurepärane, aga me oleme loonud selle kõik ülevalt poolt allapoole liikudes, aga tuleb hoopis alt üles neid asju üles ehitada. kui me vaatame oma kodanikke, siis me peame mõtlema nende vajaduste peale. ükskõik siis, kas on tegemist ärimehe või töölisega, me peame mõtlema, millised konkreetsed vajadused tal on. kas ei ole tulnud juba aeg nüüd vaadata kodaniku õigusi kui midagi, mis on absoluutselt normaalne. nii et peame näoga pöörduma oma kodanike poole. suur aitäh, meil on veel viis sõnasoovijat. ma paluksin inimesti, et nad teeksid väga lühidalt, sellepärast et kell viis peame me alustama hääletusega nii, härra Janjas Barnuevo järgmisena. aitäh, esimees, suur aitäh äh,. härra Gonzales, ma äh, tahaksin teid tänada selle eest, et te tulite Euroopa Parlamenti, ma lugesin teie raporti läbi juba maikuus, minu esimene märkus on selline, et te esitasite selle raporti nõukogule keset äh, finantskriisi. ajalehes El Pais äh, öeldi, et ministrid ei pööranud erilist tähelepanu teie raportile, kuna nad olid parajasti tegevuses eurokriisiga. aga küsiksin äh, küsimuse, mis puudutab minu enda huvivaldkonda ma olen oma äh, valimisringkonnas inimestelt küsinud, et kas nad teavad, et härra Gonzales juhib analüüsirühma ja nemad ei teadnud sellest midagi. aga milline on olnud nõukogu ametlik reaktsioon äh, Äh, nõukogu andis teile mandaadi selline rapo-, raport koostada, aga milline on olnud nõukogu ja komisjoni rap-, äh, reaktsioon, neil on ju kindlasti äh, midagi öelda selle raporti kohta, oleks huvitav teada, milline see asi on parlament on teie raportiga tegelenud juba varemgi, kuigi me peaksime seda tegema põhjalikumalt. kõik kolm institutsiooni Te olete ise olnud ju nõukogu liige, te teate, et nõukogu on väga oluline institutsioon, see on institutsioon, millel on võim. riigi ja valitsusjuhid on ju need, kes võimu omavad ja ilma nende nõusolekuta ei saa mingeid edusamme olla. ma ei ole nõus ka sellega, et teie raportil on äh, pessimistlikud järeldused, te diagnoosite siin probleeme ja tulete välja igasugu lahenduste ja ideedega aga nüüd on vajalik äh, tegusid, selle järelduseni jõuab ka teie raport. aga kuidas me saaksime võidelda äh, poliitikate taasriigistamise vastu, kuidas me saaksime võidelda protektsionistliku majanduspoliitika vastu? paljud poliitikud liikmesriikides ütlevad, et äh, mitte keegi ei saa sundida mind minema Brüsselisse, mitte eh, keegi ei saa sundida mind langetama neid otsuseid, seda me kuuleme meedias kogu aeg, selline lähenemine on ju absurdne. minu jaoks on oluline teada, kuidas eh, nõukogu liikmed teie raportile reageerisid ja veel üks asi, mul on tegelikult väga palju asju veel öelda, aga Te rääkisite siin väga paljudest asjadest, ränne, konkurentsivõime, kliimamuutused, energeetika, kõikidest nendest mõtetest, asjadest räägite te ka oma raportis. me oleme teie raportit lugenud. ja ma teeksin selle kohta ühe optimistliku märkuse ka. mind huvitavad välissuhted ning ma tahaksin teada, et olukord on samasugune, nagu ta oli ennegi, et Euroopa Liidu maine väljaspool Euroopa Liitu on parem kui Euroopa Liidu sees. kui vaadata neid reforme näiteks, mida, kui te vaatate neid reforme, mida Obama USA-s läbi viis, ka temal on ju olnud igasugu takistusi. ta on põrkunud tohututele takistustele oma seaduste läbisurumisel, nii et isegi USA-s on õigusloome keeruline. nii et, et ka seal on siseriiklikud probleemid ja äh, ja mitte, räägitakse ju sellest, et mitte ainult Euroopa Liit ei ole oma olulisust kaotamas, vaid ka USA on oma olulisust kaotamas ja tärkava majandusega riigid on need, mis nende kohale tulevad, nagu Brasiilia, India, Venemaa mõnedel nendest riikidel eh, on maailma areenil suurem sõnaõigus kui teistel, aga eh, mis saab nendest riikidest nagu Hiina ja Venemaa, kas neid ootavad ka lähematel aastakümnetel ees kriisid, sellepärast et neil on ju ka tohutuid probleeme? nii et, et nad eh, võib-olla ei jää maailma areenil kõige olulisemateks riiet, riikideks, nii et ma tahaks teada, mis te sellest arvate. härra Serkas järgmisena. aitäh suur aitäh härra Gonzalesele, ka mina tahaksin äh, teid äh, tänada ja öelda, et äh, me oleme siin kojas nüüd kuulnud midagi, mida ei saa kohe kindlasti lühiajaliseks nägemuseks pidada. Te rääkisite sellest, kuidas probleemidega toime tulla. üks probleem, millel te peatusite, oli demograafiline kriis. kahtlemata võib niimoodi ohtu sattuda meie sotsiaalse heaolusüsteem. mul on üks äh, märkus, ma ei usu, et meie valitsused ei omaks sidusat lähenemist sellele. komisjon on sellel teemal koostanud kaks raportit, minu kogemus on järgmine meil on raskusi ühise lähenemise väljatöötamisega demograafilistele probleemidele. Äh, siin vallas jääb võitjaks siiski liikmesriikide poliitika. liikmesriikide lähenemine on see, mis aitab lahendada demograafilisi probleeme kui rääkida nüüd jällegi struktuurireformidest, äh, siis äh, see tihtipeale jääb siseriiklike tegevuskavade varju seega riigid ei tegele selle probleemiga konstruktiivselt. nii et, et äh, riigid lihtsalt soovivad äh, asju taasriigistada, nad ei soovi, et äh, Euroopa Liit teatud valdkondades sekkub, nad ei taha oma võimu Euroopale nendes küsimustes anda. niisiis demograafiline probleem on olemas ja kui me sellega niimoodi lühinägelikult ja kohmakalt edasi tegutseme, siis me kuhugi välja ei jõua. Äh, parlament äh, püüab meie sotsiaalset turumajandust päästa, meie heaolusüsteeme päästa, aga me oleme jõuetud, äh, sellepärast et meid ründavad liikmesriikide poliitikud. Nad õõnestavad meie positsiooni, nii et, et kui jutt käib äh, struktuurireformidest, siis äh, jällegi parlamendi liikmed kaotavad kodanike silmis oma legitiimsust. ja jällegi pensioniprobleemidega tegeldakse ka liikmesriigi tasandil ja inimesed ei äh, mõtle asjadele laiemas kontekstis, nad ei mõtle sellele, et pensioniprobleemid on seotud maksustamisega, et kõik asjad on omavahel seotud, et on vaja ühist lähenemist niisiis, äh, kuidas me saaksime see, neid strukturaalseid reforme edasi arendada, kuidas me saaksime Euroopa rahva toetuse sellele? aitäh, härra Serkas ja nüüd härra Šeflin. aitäh, aitäh härra Gonzalesele väga huvitava sõnavõtu eest, ma tahaksin peatuda kolmel asjal. kõigepealt äh, Äh, räägiksin tulevikust, äh, kas siis sellest, mis juhtub kahekümne või kolmekümne aasta pärast. me võime ju teha teatud prognoose tuleviku kohta, aga äh, ma arvan, et peamine probleem on selles, et liiga palju on igasuguseid muutujaid. üheks osaks probleemiks on see, et maailma areenil on tegutsejate arv kasvanud ja mitte ainult poliitiliste tegutsejate, sõjalised jõud ja nõnda edasi. seetõttu on palju tõenäolisem, et vastastikune mõju nende tegutsejate vahel suurendab selliseid rahvusvahelisi kriise nagu Lehman Brothersi pankrot see maailm, kus me täna elame, on palju ebakindlam kui see, kus mina olen alates tuhande üheksasaja neljakümne viiendast aastast elanud. ja Äh, see, mis toimub, äh, puudutab ju, ju kõiki, ka uusi tegijaid ja lubage näiteks kõnelda siin Hiinast. kui vaadata Hiinat väljaspoolt, siis see näeb välja väga ühtne, aga tegelikult äh, kakskümmend viis protsenti laenudest on tegelikult lootusetud laenud, nii et, et tegemist on justkui kaardimajaga, mis võib kokku kukkuda. ja sellel võivad olla tõesti väga kaugeleulatuvad järel tagajärjed äh, Äh, kogu maailma ja sealhulgas ka USA-le. küsimus, mille ma tahaksin teile esitada, miks on niimoodi, et see asi, mida te mainite, et see äratussignaal, mille Euroopa Kopenhaagenis sai, ei ole kohale jõudnud? selles me, meid tabas šokk, me oleme väheolulised, inimesed ei kuula meid. teiseks, minu teine küsimus on ka väga tihedalt seotud teie analüüsiga Äh, rahvusriik näib paljude inimeste jaoks olema palju parem turvalisuse allikas kui Euroopa. minu arvates on see pea peale pööranud need suhtumised, mis valitsesid kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi. ma tahaksin küsida, et kuidas me saaksime veenda nii liikmesriikide poliitikuid kui ka kodanikke et äh, vähemalt mõned kriisid, kuigi mitte kõik, on paremini lahendatavad Euroopa tasandil kui äh, rahvusriigi tasandil ja neid ei saagi rahvusriigi tasandil lahendada. ja minu kolmas küsimus puudutab kõrgharidust mina olen kõrghariduse sfääris pikka aega töötanud, minu kogemus on selline, et äh, kui on kriis, siis kõige lihtsam on hakata kärpima. kõrgharidusel ei ole tugevat poliitilist toetust ja mida te just ütlesite, selle teadmistepõhiste majanduse kohta on minu arvates see väga lühinägelik äh, strateegia ja väga paljud riigid on kärpinud kõrgharidusele tehtavaid kulutusi. mulle näib, et äh, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on ju osalised Euroopa kõrghariduses ning kuidas nagu see sõnum neile kohale jõuaks kuidas neile jõuaks kohale see, et me kõik oleme huvitatud sellest, mis selles vallas toimub, aitäh! aitäh. ka mina sooviksin äh, liituda nendega, kes on tänanud härra Gonzales tema raporti eest ja selle sõnavõtu eest. see sõnavõtt oli veelgi põhjalikum kui raport. ma tahaksin esitada küsimuse Vahemere regiooni kohta järgmise kümne aasta jooksul seda regiooni on puudutanud kriis nagu kõiki teisigi regioone, siis on veel Türgi probleem, Türgi-Küprose probleem, Hiina me peaksime vaatama ka võitlust terrorismiga, kuritegevusega, siis veel Barcelona protsess, me ei ole seal ka kuigi palju saavutanud meil on nüüd jällegi olemas ka Vahemere liit, aga seal me ei suuda ka olla oma ambitsioonide kõrgusel. Äh, mis, millised on väljavaated selles valdkonnas? meil on vaja integreeritumat lähenemist Vahemere regioonis ja see regioon peaks Euroopas suuremat rolli mängima ning viimane kõneleja on härra Brons. oi, veel kaks sõnasoovijat, proua de Kaiser kõigepealt Very... härra Brons, äh, mul on väga lühikene küsimus. Teie olete, härra Brons, viimane kõneleja, kui teil midagi selle vastu ei ole. aga hästi, rääkige siis praegu. aitäh, esimees. mul on väga kiire küsimus, mind huvitas väga see, Äh, mida härra Gonzales ütles, äh, nimelt, et ühisturg ja ühisturu loomine, euro loomine ja veel üks areng, mis mul kahe silma vahele jäi, on kõik loodud ülevalt poolt alla. ning äh, te ütlesite, et nüüd oleks vaja asjale hakata lähenema alt üles. ma loodan, et ma tsiteerisin teid õigesti kas see on veel üks näide sellest, kuidas äh, Euroopa Liit surub ühtsust peale, kui sellele nõud-, selle järele veel nõudmist nagu ei ole? ja kui see ühtsus äh, tõesti areneb, kas ta ei peaks siis äh, arenema altpoolt, nii et, et kui seda nõutakse, siis seda pakutakse? aitäh, proua de Kaisa! suur tänu, härra esimees härra Gonzales, te äh, läksite oma kõnes tõesti palju kaugemale kui teie raport, aga ma oleksin selles viimases küsimuses soovinud teada, kuidas te näete tulevast Euroopa Liidu arengukoostööd, sellepärast et raportis öeldakse, et meil peab olema äh, kaubandus- ja arengupoliitika, mis on arukas ja kindlasti on vaja väga raskeid otsuseid Doha voorus teha ja nii edasi, aga kui te ütlesite, et te võiksite kaugemale minna kui raportist, võiks, e-, saaksite ehk täpsustada oma visiooni Euroopa arengupoliitikast, arengu- ja koostööpoliitikast? suur tänu. nüüd saab siis president Gonzales kokku võtta need viimased küsimused neile vastates. mina muide ütleksin, et tema raportit võiks nimetada realism ja lootus. jätkame siis sealt, kus me pooleli jäime. hea küll, püüan käituda korralikult ning pidada ajast kinni. kõigepealt vastaksin härra Vronsile. muidu ütlesin täiesti meelega, et Euroopa Liit on üles ehitatud järk-järgult Euroopa liidrite soovi kohaselt. esialgu oli tegemist kuue asutajaliikmega, liidrid tundsid, et parem oleks kokku leppida äh, ümarlaua ääres ja lahendada probleeme sel viisil pigem kui lahinguväljadel. ma ei taha ta-, ajalukku tagasi minna, aga tõesti minu arvates äh, võtsid otsuseid vastu tollased Euroopa liidrid ja selles peegeldus täielikult ka soov arengu ja rahu järele ja see oli loomulik, sest inimesed olid läbi elanud kaks maailmasõda. Euroopa ülesehitamine on toimunud vastavalt poliitiliste liidrite algatusele. aga vastuolu siin ei ole, sest need algatused peegeldasid ka rahva püüdlusi ja soove. Need kaks asja ei ole vastuolus ja raportis on muidugi räägitud nii ühte kui teist, kuid alati võib äh, kõige kohta küsimusi esitada. oluline on see, et Euroopa Liit räägiks rahvusvahelistes organisatsioonides, Maailmapank, äh, Rahvusvaheline Valuutafond ühel häälel samas just niisugustel foorumitel oma hääle kaotamist ei anna Euroopa rahvad andeks. arvamusküsitlustes tuleb alati välja see et, et kaheksakümmend protsenti elanikest usuvad siiski, et Euroopa on palju tõhusam siis, kui ta kõneleb ühel häälel, näiteks Doha voorus Kopenhaagenis, valuutafondis muidugi kui Euroopa osaleb seal. ja ma arvan, et Euroopa liidrid tegelikult rahvapüüdluste vastaselt ei käitu. ja kui kodanikud tunnevad, et Euroopa on ühiselt tõhusam, siis nad on valmis ka devolutsiooniks pädevusi ära andma loomulikult on nüüd vaja meil Euroopa täiustamiseks vaja rohkem kodanikualgatusi, kodanike petitsioone. ega Euroopa ei ole ju rahva taht-, tahte vastaselt ehitatud üles. Euroopa ei oleks ju niimoodi ellu jäänud. mõnedes riikides on rohkem euroskeptikuid, aga nad mõistavad, et tegelikult Euroopa Liidust väljas on palju külmem kui sees ja seetõttu ei soovita ka lahkuda, muidugi kritiseeritakse, kuid ära minna ka keegi ei taha. uskuge, kui tõeline soov lahkuda oleks olemas, siis oleks ka juba mindud viissada miljonit kodanikku. ma ei tea, mina muide või vabandust, Island, näete, ei soovinud ju varem olla Euroopa Liidu liikmesriigi, aga nüüd on ta suur entusiast ja soovib Euroopa Liiduga ühineda paljud inimesed äh, tunnevad suurt poolde, poolehoidu Euroopale mitte lihtsalt sellepärast, et Euroopa on ilus. muidugi kõik küsimused, mis mulle esitati, olid, olid väga huvitavad. Rajanias esitas mulle küsimuse. kas inimesed teavad minu raporti kohta midagi? ei tea eriti palju. aga eh, nõukogu järeldustes mainiti ära seda raportit, tänati analüüsirühma. kas see raport läheb nüüd nüüd nõukogu riiulitele, küsiti. ja millisele riiulile, esimesele või kuuendale? arvestades meie olulisi jõupingutusi, siis ähm, ma ei tea, kas see tekitab nüüd melanhooliat mina tahan ikkagi jääda oma nõudmiste juurde ja tahan rahva teadmist tõsta. kõrgemalt on palju parem muide, muide näha, kas ja kes on võim-, võimeline kokkuleppele jõudma ja kui me nüüd ei reageeri, siis muidu Euroopa jääbki maailmast kaotajaks kui te ei usu mind, siis ma ütlen, kahekümne aasta pärast on juba hilja reageerida. mõned arvavad, et see on pessimism, aga mina ütlen, et see on informeeritud optimism. ma ei ole sugugi pessimist, pessimist. ma olen kombinatsioon nendest kahest ja ma eh, nõustun Luis Janjasega, et tegelikult muu maailma silmis näeb Euroopa Liit ikkagi päris hea välja. eelmise aasta oktoobris paluti mul ühineda rahvusvahelise viiekümne rühmaga ja ma sain kõnelda ja esineda nende ees viisteist minutit. vastasin küsimustele, mis puudutasid Euroopat, küsiti, kas Euroopa on katselabor või muuseum? aga viieteist minutiga seda, seda küsimust lahendada ei saa. kui me oleme tõesti muuseum, siis me peame teadma, mis muuseum, kas me oleme siis selline muuseum, mis asub ainult Belgias või oleme me tõesti laboratoorium, katsepolügoon, meil on ju kõik olemas, meil on hea sotsiaalsüsteem, me oleme oma kultuuripärandit hoidnud harmoneeritult oleme me reforme läbi viinud. selliseid reforme ei ole mitte kusagil mujal läbi viidud. meil on muide olemas niisugune heaolu eh, süsteem, mida, mida teised praegu püüavad järele teha. hiinlased jälgivad väga hoolega, mis siin toimub. me oleme püüdnud vältida sotsiaalseid rahutusi loomulik, et hiinlased äh, püüavad meilt õppida, kuidas vältida sotsiaalseid rahutusi. samuti meie tootlikkus ühe töötaja kohta tunnis on, on ikkagi eeskuju vääriv. me oleme teistele eeskujuks ja meil on teistele küll veel õppetunde anda. inimesed vaatavad meie poole, vaatavad, kuidas meie sotsiaalse sidususe mudel, sotsiaalse ühtekuuluvuse mudel toimib. meil on nii palju saavutatud. ma ei taha mingit head muljet jätta siin või, või pessimismi üles puhuda, muu maailma silmis on meil päris hea imago. Lõuna-Ameerikas muide arvatakse, et nende demokraatia põhinebki Euroopa mudelil. inimesed väljaspool Euroopat muide armastavad meie mudelit, aga meil on nüüd vaja uut kahekümne esimese sajandi majandusmudelit ja me peame teadma, millised valitsused on valmis kriisist välja tulema, millised alla jäävad. ja muide, kui finantskriisi probleeme lahendada ei suudeta, siis valitsused ka kukuvad. arenenud demokraatias on järjest rohkem juhtimisprobleeme, tahaksin te, sellepärast rääkisingi teile Californiast varem ma ei tahtnud rääkida Obamast ja tema olukorrast, aga pean ütlema, et tema manööverdamisruumi on järjest vähendatud. ta on nii-öelda Roosevelti moodi enamus taga, aga see on ikkagi parem kui Carteri tüüpi presidentuur, kuigi mulle Carter meeldis, aga peab ütlema, et äh, nüüd on maailmas juba uued tegijad. suured majandustegijad on äh, maailma areenile tulnud, ASEAN on väga tugevaks muutunud on loodud alaline töörühm eh, spetsiaalselt selleks, et jälgida, kuidas see Euroopa toimib. selleks, et õppida, võtta kasutusele see, mis toimib, mis mitte. me peame arvestama ka arenevaid riike, mis seal toimub. näiteks kuidas kokkulepped sõlmida Türgi presidendiga? ja näete, kuidas on Ahmadinejaniga suhted äh, segadust tekitanud rahvusvahelisel areenil. Euroopa peab kokkulepet sõlmima ühtse liini järgi. vaadake, mis toimus Brasiilias, Hiinas. muide, nemad on meist ette jõudnud suhetes Ahmadinejaniga Iraan ütles kõigepealt jah rahvusvahelise üldsuse ettepanekule, siis ütles ei ja nüüd äh, sai Brasiilia temaga kokkuleppele. arenevates te-, demokraatiates on, äh, on palju uusi tegijaid, mittetraditsioonilisi poliitikuid, meil ei olegi enam selliseid traditsioonilisi erakondi ja me peame nüüd mõtlema, kuidas nende uute tegijatega suhteid luua ei tohiks niimoodi juhtida, et nad, et, et nad meid enam valitseda ei lase. Kod-, mitmes kodanikualgatus on muide osa California kriisist. mingisugust vastuolu selle vahel, kuidas asen-, are-, esindus- ja osalusdemokraatia toimivad, ei ole need kaks ei tohiks äh, üksteisele vastu rääkida ja need küsimused tuleks kuidagi ära lase, lahendada. härra Sõrgas küsis ka sotsiaalreformide kohta. Need on kindlasti vajalikud, arvestades demograafilisi muutusi. ei piisa, kui me ütleme, et äh, sotsiaalküsimused jäävad kas liikmesriikide lahendada või, või siis öelda, et neid ei saa Euroopa Liit, riik, liikmesriikides lahendada, tuleb lahendada Euroopa Liidu tasandil, aga kuidas juhtida G kahekümne kohtumisi ilma hüperregulatsioonideta? finantsregulatsiooni puhul on täpselt samamoodi, sama küsimus, kuidas kõike ju, juhtida? kuidas rahvusvahelist finantssüsteemi juhtida, isegi Euroopa üksi ei saa eh, finantsturge juhtida, peab koostööd tegema USA-ga. vaadake, milline kapital liigub mööda maailma, see ei ole isegi meie raha, need on riikide investeerimisfondid, Hiina kapital, aga see raha tuleb meie turgudele seetõttu meil peavad olema vastavad regulatsioonid, et kontrollida neid finantsvoogusid, me peame koostööd tegema USA-ga, G kahekümnega, kus on juba näha rahvusvahelise finantsjuhtimisi esmaseid algeid. ma arvan, et meie demokraatia peab olema palju arv-, avatum ja finantsregulatsioon peab äh, kaasama palju rohkem tegijaid kui, kui seni. kodanikud kõik peavad saama ettepanekuid teha. võib-olla lahendusi kõigil ei ole, aga mõelge Obama kõnele Wall Streetil finantsreformi kohta, see oli suurepärane kõne eh, nii vormilt kui sisult. aga probleem on selles, et äh, kas Wall Street aitab läbi viia neid reforme? ei aita nad peaksid nüüd mehhanisme reformima. aga finantssüsteem kasutab oma mehhanisme raha teenimiseks ja nüüd ütles Obama, et äh, on vaja kongressi vastuseisust üle saada, et reformida süsteemi. aga ma ei usu, et nad aitavad teda. Te küsisite ka, et kas, et mis muutub tähtsaks, mis kaotab tähtsuse. muide, mulle meenub siin üks raamat. tulevik ei ole enam see, mis vanasti. see ei olnud minu raamat, aga meie põlvkond seisab ees enneolematu hulga prognoosimatutes arengutega, kas või infotehnoloogia vallas. elu on muutunud palju ettearvamatumaks. inimesed ei ole tegelikult nii kiirelt muutunud, neil on omad geenid, nad õpivad üksteiselt, aga noored praegu on hoopis teistsugused, lapsed muide õpetavad oma vanematele äh, kuidas kasutada kõiki neid kahekümne esimese aast-, sajandi saatanlikke instrumente I. lapsed peaaegu sünnivad digitaalsete oskustega. see tekitab ebakindlust, Prantsusmaal nimetatakse seda eh, nagu ebakindluseks, aga tegelikult on see äng selles, et ei suudeta tehnoloogilise, tehnolo-, tehnoloogia revolutsiooniga kaasas käia. muide, see, mida praegu kasutatakse, on varsti täiesti kasutamiskõlbmatu, maailm muutub ja me võitleme samas ikka tuleviku eest, selle eest, et päästa tulevik, mis tegelikult on juba meil selja taga. Euroopas on sotsiaalreformidega, struktuurireformidega, juhtimisega probleeme, kõik need küsimused on väga tähtsad probleeme on nii valitsustel kui opositsioonidel. muide, mind ei ole isegi tutvustatud mitte ähm, härra või proua Euroopale, kes Euroopat juhiks, kes, kes äh, juhiks siis, kui tekib kriis ja mõned inimesed tunnevad, et Euroopat on vähemaks jäänud, et pigem valitsevad äh, neid turud. opositsioonid ütlevad, et äh, et, et Brüssel on sündinud peale igasuguseid asju, aga ma arvan, et see on vale arusaamine, lühinägelik arusaamine praegu lepitakse kokku kohanemispoliitika suhtes, mis on radikaalne, aga muide Euroopa ei, ei ole see, kes, kes midagi peale sunnib liikmesriikidele, kui midagi vastu võetakse, mingi otsus vastu võetakse, siis teevad seda kahekümne seitsme liikmesriigi ministrid või riigipead, valitsusjuhid. Euroopa iseenesest ei sunni midagi kellelegi peale ja palju lihtsam on muidugi hariduses äh, kokku hoida, kui ja, ja kärpeid teha, kui, kui kriisiga on tegemist, aga see on häbiväärne, sest parim, mis meil on, on inimkapital ja valitsused on samas valmis hariduskulutusi kärpima. siis küsiti minu käest ka arengupoliitika tuleviku kohta tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal algatasin mina Barcelona protsessi. aga ikka veel kaubeldakse selle üle. Prantsuse eesistumise ajal soovisin ma, et Barcelona protsessil oleks ka oma eelarve mina ütlesin, et kõige tähtsam on hoida eelarvet kontrolli all. tuletan meelde kantsler kooli hirmusid. mõtleme selle peale, kuidas meil on sihtotstarbelised eraldised tehtud struktuuripoliitikale, laienemispoliitikale. muidugi ei ole Euroopa vahendid piiritud aga me suutsime Prantsusmaa kui eesistujaga omal ajal kokku leppida, leidsime vastavad vahendid finantspaketti ja siis saime kokkuleppele, aga kokkuleppele midagi ei järgnenud ja seepärast see ei toiminud. nüüd on jälle juba uus poliitika, on Vahemere poliitika, aga keegi ei võta järge üle. loomulikult on meil teoreetiline soov rahvaid kokku tuua ja kümme või viis aastat tagasi räägiti et, et kõige tähtsam on ikkagi inimesed kokku tuua. Deng Xiaoping omal ajal ütles, et kassi puhul on kõige tähtsam, et see püüaks siiri, olenemata sellest, mis värvi ta on. Euroopal on mitmeid partnereid, na-, Euroopa osaleb naftas, ta teeb koostööd Ameerikaga, Hiina on, ASEAN on, kõik need tegijad, uued tegijad maailma areenil, Euroopal on oh, muidugi viissada miljonit kodanikku pluss seitsekümmend miljonit türklast ja siis on meil veel äh, Vahemere poliitika, Vahemere piirkond, me saame endaga ühendada veel rohkem rahvaid. lõunas on meil tööjõud, aga põhja pool on raha. ma ei räägigi siin solidaarsusest, räägin arukast isekusest kas ei saaks siis kokku leppida? kas ei saaks otsustada, kuidas eh, töötada nii, et me üksteist täiendaksime? loomulikult on olemas mingisugused eh, miinimumpalgad, aga minge üle Gibraltari väina Põhja-Aafrikasse. meie miinimumpalk on eh, kahekordne keskmine palk Vahemere teisel kaldal. ja muide, nemad kannatavad sama palju finantskriisis kui meiegi, kas ei saaks siis kuidagi järele mõelda Euroopale? küsida endalt, miks meid kriis on nii palju äh, räsinud, miks rohkem kui Aafrikat, Lõuna-Ameerikat? miks meie saime kannatada rohkem kui keegi teine? muide, olukorda on väga raske korrigeerida. Euroopa on oma struktuurireformidega jäänud kümme aastat hiljaks. vähemalt kümme aastat. me oleme kaotanud oma võimalused ja nüüd on meid tabanud veel finantskriisi, mis on tabanud meid palju valusamalt kui teisi maailmajagusid muidugi ikkagi arengupoliitika on üks äh, meie kõige paremaid poliitikaid Euroopas ja me ei tohiks seda tulevikus ära unustada. de miedo que si no tienen sex appeal con check appeal lo van a arreglar y por ahí no va por ahí no va por tanto si la cooperación es tähtis on et me siin Euroopas oma ahvatlusväärsust ei kaotaks Äh, kui naiste puhul räägitakse seksapiilist, siis Euroopa Liidul näiks olevat kontrollimise apiil. nii et me peame ikkagi läbi vaatama oma otsuste langetamise korra. Need asjad peavad muutuma, mõned äh, liikmesriigid on juba muutnud oma lähenemisviisi sellele ja ka oma lähenemisviisi näiteks arengupoliitikale, me peame mõtlema selle peale, kas need riigid, kellega me koostööd teeme, suudavad oma majandusmudeleid reformida, kas nad suudavad suunduda kahekümne esimesse sajandisse ja teadmuspõhisesse ajastusse. me teame, et mõned riigid äh, on väga palju juba ära teinud. me teame, et meil siin Põhja Euroopa riikides on head arengufondid, neil on võimalik anda grante innovaatilistele projektidele, laenusid toetamaks mm, uurimis- ja arendustegevust ka arenguriikides, kellega koostööd tehakse Aafrikas, Aasias, Lõuna-Ameerikas. nii et suhteliselt annab Euroopa Liit kõige rohkem raha arengukoostööks arenguabiks. aga ennekõike peab Euroopa maha istuma USA-ga ja Jaapaniga ja ära otsustama tooraine hinnad. jah, meil on nõudluse monopol ju, meie oleme need, kes peame otsustama, kui palju kohvi maksab, sest meie oleme need, kes seda kõige rohkem tarbivad. nii et need, kes toodavad, ei saa hindu kehtestada ikkagi meie tarbijatena määrame hinna. ja tööstustooda, toodete hind, tooraine hind, kõik on kunstlikult väga madal. kui me mõtleme nende arutelude peale, mis toimus, toimuvad Doha arenguvoori raames siis me näeme, et see nõudlus, mis domineerib, ei ole arenguriikide nõudlus, vaid arenenud riikide nõudlus. kõige suuremad tootjad on praegu Hiina ja mõneti ka Ladina-Ameerika, sinna voolavad praegu investeeringud tootmisse. ja toimub ümberpaiknemine ja need piirkonnad just ostavad kokku Euroopa oskusteadmisi ja tehnoloogiaid. nii et on vaja tegeleda ümberstruktureerimisega, vaadata, mis näiteks toimub kas või meie terase tööstuses Euroopa Liidus me peame nende asja üle järele mõtlema. kui me räägime koostööd, siis Doha on absoluutselt teistsuguse tähendusega. me teame, mis on juba toimunud Doha läbirääkimistel. ja näiteks Brasiilia eh, tahab arutada ühtesid asju nende läbirääkimiste laua taga ja meie ei taha. väga keeruline on see kõik. aga me peame mõtlema selle peale, eh, miks need riikide vahelised suhted siin nii keeruliseks lähevad aga alati tuleb ka silmas pidada, et lõppkokkuvõttes ikkagi eh, võidetakse ja kaotatakse valimistel liikmesriikide tasandil. ja Doha läbirääkimiste kõned eh, eh, paraku siin midagi ei muuda. mulle meeldib alati see, et parlamendil on selline laiem arusaam asjadest ning parlament on see kõige koht, kus prioriteete seada, selliseid prioriteete, mis inimeste mõju, elu mõjuvad, mõjutavad ja muudavad. ma tänan teid. aitäh, härra Gonzales suur aitäh, et pühendasite kogu selle aja meile. mulle meeldivad väga teie raporti lõpusõnad. aga Euroopa on endiselt selline abstraktne mõiste, aga ometigi koosneb see tegelikest inimestest, kes tunnevad oma nahal kõiki neid asju, äh, olgu siin tegemist koonduslaagritel, Gulagiga, seetõttu seetõttu me tunneme siin Euroopas, et meil on lootust ära võetud ja lootus on see, mis meid lähendab. ja teie raporti viimane lause tegelikult äh, vastasite küsimusele, mille te esitasite, kas Euroopa on muuseum või laboratoorium? ma soprattutto c'è forse una parola, quella che lei ha scritto alla fine. Äh, muuseum on mälu ja laboratoorium on töö tuleviku nimel ja teie ütlete, et see ülesanne vajab poliitilist julgust ja kollektiivseid ambitsioone äh, ja neid ideaale, millel me tugineme. suur aitäh teile! Gracias, presidente. Me voy a vivir a Florencia. Eh, eh, <laughs>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 Allora possiamo continuare. hästi, kolleegid, jätkame siis oma päevakorraga. ja järgmine päevakorrapunkt on kuues punkt, mida me käsitleme samaaegselt seitsmega siis raamkokkuleppe läbivaatamine, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid, härra Rangel oli meie raportööriks. on esitatud terve rida muudatusettepanekuid nii härra Tahvilt kui ka raportöörilt ja siis on veel ka neli muudatuse ettepanekut selle kokkuleppe läbivaatamise kohta. ma kõigepealt annaksin sõna raportöörile, et ta räägiks meile siis, mis hääletusel täpselt tuleb teha. ma tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et mulle tundub, et see raamkokkulepe on väga oluline saavutus parlamendi jaoks. ja see oli see esimene asi, mida ma tahtsin öelda. nüüd võib-olla mõned muudatusettepanekud võib-olla ei ole nii olulised, kui neid võrrelda selle raamkokkuleppe tähtsusega, see raamkokkulepe on esimene, mis allkirjastatakse pärast Lissaboni lepingu jõustumist ning eh, nüüd on siis olemas ka selge lepinguline alus siis eh, artiklis kaks Euroopa Liidu lepingus. niisiis, meil on kahte liiki muudatusettepanekud, muudatused raporti kohta äh, mis muudavad siis menetluse reegleid ja tagajärgi, mis nendel raamkokkulepetel on. ma leian, et nende muudatustega ei ole mingeid probleeme, asi on tehnilistes üksikasjades, meil on vaja ettepanekuid, et meil oleks parem õigusloome, et menetluse reeglid oleksid paremad, et nad oleks juriidiliselt täpsemad et äh, see sõnastus oleks väga selge, et äh, millised on täpselt selle raamkokkuleppe erinevad äh, tagajärjed. ma ei usu, et nende muudatustega mingeid probleeme tuleb, ma tahaksin rõhutada, et mõned muudatused tegi härra Tahv ning me oleme jõudnud kompromissini, mis puudutab muudatusi seitseteist, kaheksateist ja üheksateist. seda just nimelt sellepärast, et meie eesmärk oli mõlemal üks ja sama, aga see sõnastus oli meil väga erinev. nii et, et me üritasime jõuda kompromissini, niisiis raportis, mis käsitleb menetlust, on meil kolm kompromissmuudatusettepanekud, mis siis puudutavad seitseteist, kaheksateist ja üheksateist nii et, et nendes osas on meil äh, konsensus. niisiis, siis meil on ka muudatused raamkokkuleppele. siin tahaksin ma öelda seda, et ma olen täiesti nõus muudatusega neli, mille on teinud Andrew Duff ma ei mõista, milleks on vajalik muudatus number kolm, mille on teinud meie kolleeg De Jong. mina teeksin ettepaneku siiski, et meil ei oleks äh, seda vaja ja siis on meil veel kaks muudatust, üks ja kaks, mis minu arvates äh, võib-olla vajaksid härra Tafi poolset kommenteerimist. teist äh, on võib-olla lihtsam äh, seedida. kolleeg Tahv teeb siin ettepaneku, et kui me viitame äh, sellele, et hakkab toimuma regulaarne dialoog parlamendi presidendi ja komisjoni presidendi vahel, siis me peaksime siia äh, juurde panema, mitte kahjustades seejuures esimeste konverentsi rolli. minu arvates ei lisa see siia mitte midagi. nii et, et äh, minu arvates ei ole see oluline äh, tegemist ei ole hea ega halva muudatusega, lihtsalt see muudatus minu arvates ei lisa siia mitte midagi sellepärast et kui me loeme raamkokkuleppe teksti, siis seal on ju väga selgelt kirjas, et esimeste konverents jääb äh, oma volitustesse. ma isegi ütleksin, et nende volitused äh, muutuvad isegi suuremaks, kui need varem olid nii et, et ma äh, usun siiralt, et see muudatusettepanek ei ole vajalik ma ei ole ka selle muudatusettepaneku vastu. me ei taha kahjustada esimeste konverentsi rolli, see, seda selle raamkokkuleppega ei kavatsetud ja see pole ka raamkokkuleppes kirjas. nii et, et ma siiski soovitaksin, et, et me ei paneks seda sisse. nüüd, mis aga vajab natuke mõtisklemist. või, või võib-olla ettevaatust on muudatus üks, kus raportis või tegelikult mitte raportis, vaid ühes põhjenduspunktis, jutt käib põhjenduspunktist Äh, Lissaboni leping äh, asetab parlamendi nõukoguga sama, samasse positsiooni. Äh, näiteks Euroopa Liidu välispoliitika osas välja arvatud siis teatud ühis-, välis- ja kaitsepoliitika osad ja kolleeg Tahv teeb ettepaneku, et me jätame selle välja arvatud Äh, need erandid, mis puudutavad ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. mina isiklikult olen seisukohal, et, et selline märkus on vajalik. sellepärast, et jutt käib ju äh, võrdses positsioonis olemisest, nõukogu, me oleme nõukoguga võrdsed. ja loomulikult ühis-, äh, välis- ja julgeolekupoliitika vallas nõukoguga me ei ole samas seisus, see on lepingutes väga selgelt väljas ja see on väga selgelt välja toodud ka raamkokkuleppes, nii et, et ma arvan, et me ei tohiks seda märkust kustutada. mina äh, leian, et kui me loeme hoolikalt seda raportit, mis puudutab raamkokkulepet, siis äh, me näeme, et parlamendi seisukoht on väga kindel välisküsimustes on täiesti selge, et parlamendil on selles küsimuses oma väga kindel seisukoht ja kui asjad juba nii on, siis mina ei näe küll mingit vajadust äh, seda veel põhjenduspunktides eraldi välja tooma hakata, eriti kui jutt käib äh, sellest, et me oleme võrdses seisus nõukoguga äh, eelarve ja õigusloome küsimustes. ma arvan, et selline täpsustamine Äh, siiski on oluline ning mina soovitan, et me hääletaksime selle muudatusettepaneku vastu. see on minu isiklik seisukoht ning äh, ei ole kahtlust, kui te seda loete, äh, toob väga selgelt välja parlamendi seisukoha Äh, äh, siis välissuhete ja poli-, Euroopa poliitikate välismõõtmete kohta. niisiis, see on üsna selge, kui te loete selle lepingu läbi. seda tuleb lihtsalt, ei ole isegi vaja hoolikalt lugeda, kui te seda loete, siis te näete, et seal väljendatakse väga suurt muret selle üle, kuidas ikka täpselt defineerida parlamendi seisu, seisukohta. ja see tuleneb just nimelt Äh, äh, sellest läbirääkimise meha-, meeskonnast, kes, kes läbirääkimisi pidas raamkokkuleppe üle. see on otseseks äh, tagajärjeks, mis tuleneb siis läbirääkimismeeskonna mandaadist. niisiis, mina ei näe mingit me ei võida midagi, kui me hakkame seda täpsustust kustutama ja seetõttu ma leian, et me peaksime hääletama muudatuse üks vastu. Need on siis minu äh, äh, märkused ja oluline on see, et meil oleks siis raport äh,, mis selle raamkokkuleppe heaks kiidab ja oluline on just nimelt raamkokkulepe ja mitte raport äh,, sest selle läbi siis parlament saaks endale suuremat äh, volitused, meie koht Euroopa Liidu institutsioonide struktuuris oleks kindlam. aitäh! aitäh raportöörile. kas muudatusettepanekute esitajad soovivad sõna saada? härra Tahv, palun. jah, ma olen väga tänulik härra Rangelile selle eest, et ta käsitles minu muudatusettepanekuid äh, nii põhjalikult. aga ma tahaksin siiski öelda, et äh, komisjon peaks väljenduma kriitiliselt läbirääkimiste tulemuste osas, ma pean siin silmas siis neid äh, läbirääkimisi raamkokkuleppe osas. kui me seda ei teeksime, siis ei oleks ju meil siin ole mingit mõtet olla mis puudutab äh, kodukorda või menetlust, siis äh, ma olen kompromissidega seitsmeteistkümne, kaheksateistkümne ja üheksateistkümne osas väga rahul. ma arvan, et need võtavad väga täpselt kokku, mida me teeme. nüüd raporti osas muudatus kaks. me ei tohiks olla naiivsed raamlepe näeb ette üsna radikaalse kõrvalekaldumise praegustest toimimisviisidest. tehes ettepaneku, et parlamendi president peaks osalema volinike kolleegiumi koosolekutel see võib küll olla täiesti kahjutu samm, aga see võib olla ka võimude lahususe põhimõtte rikkumine ning äh, kui Euroopa Parlamendi president äh, oleks äh, selline mitte väga põhimõttekindel inimene, siis ta saaks sekkuda eelarve õigusloome protsessi, nii nagu lepingud seda ette ei näe ning tegutseda siis äh, väljaspool seda mandaati, mis talle on antud esimeste konverentsi poolt. nii et, et ma leian, et on oluline, et me viisakalt tuletame meelde, et äh, parlamendi president äh, on oma tegevuses piiratud, äh, mida ta saab teha siis, kui ta on volinike hulgas. ja ma ei taha siin hakata muidugi praeguse presidendi härra Puuseki usaldusväärsust küsimärgi alla panema. tema on väga korralikult käitunud, aga. see that his successor aga ei saa tagada, et tema järeltulijad oleksid äh, sama äh, põhimõttekindlad. nüüd, mis puudutab esimest muudatusettepanekut, siis ma arvan, et me peaksime jällegi aktsepteerima Lissaboni lepingu loogikat, mis ühendab äh, siis ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja teised Euroopa Liidu välistegevused ja just nimelt eh, selleks meil seda lepingut vaja oligi. ja kui tuua välja nüüd ühine välis- ja julgeolekupoliitika teistest välistegevustest, siis minu arvates see on viga. ma leian ka, et tõenäoliselt ei ole see ka õige, et parlamendi roll ei ole suurenenud või tugevamaks muutunud läbi Lissaboni lepingu äh, ühise välis- ja kaitsepoliitika vallas. ja ma arvan, et isegi kui see väide peaks paika, siis oleks absurdne, et parlament seda ise välja ütleb. härra Rangel ütleb, et ta räägib võrdsusest parlamendi ja nõukogu vahel selles küsimuses. niimoodi mina seda äh, põhjenduspunkti ei tõlgenda ta räägib äh, võrdsusest eelarve ja õigusloome küsimustes, mis on täiesti õige, aga siis jätkab ning tugevdab tema rolli välispoliitikas. see on õige. ta ei kõnele sellest, et parlament on võrdne äh, välispoliitika valdkonnas. niisiis äh, mainitud põhjustel leian ma, et on äärmiselt oluline, et me jääme Lissaboni lepingu vaimu juurde, et me toetame äh, parlamenti ja parlamentide vahelist koostööd meie parlamendi ja rahvusparlamentide vahel ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. ma arvan, et äh, see tähendab, et ka me peame kaitsma par- ja rõhuma parlamendi huvidele selles valdkonnas. Bene, allora io pregherei di prendere la parola al signor Romero, che è direttore generale. hästi. ja nüüd härra Romero komisjoni juriidilisest talitusest. Euh, euh, ma tänan, härra esimees, meie komisjonis oleme absoluutselt sellega päri, mida me äsja kuulsime. Äh, tõesti, tegemist on saavutusega kui me räägime sellest raamkokkuleppest, see on suurepärane tulemus kahe institutsiooni vahel ja me oleme väga rahul ka härra Rangeli soovitustega, nimelt et veelgi parandada seda raamkokkuleppe teksti, mis on kahe institutsiooni vahel kokku lepitud. meie komisjonis peame oma kohustustest kinni ja me realiseerime seda raamkokkulepet, nii nagu me selles kokku oleme leppinud aga samas me peame olema ka väga ettevaatlikud selles, kuidas raamkokkulepet hakatakse praktikas kohaldama. Te kindlasti teate seda, et mõnede jaoks läheb see raamkokkulepe liiga kaugele ja e, võidakse isegi Euroopa kohtusse pöörduda. ja võidakse selle raamkokkuleppe täitmisele pööramine ka vaidlustada, mis tähendab seda, et me peame olema ülimalt ettevaatlikud selles, kuidas me raamkokkulepet realiseerime ning kuidas me täidame täpselt raamkokkuleppe sätteid. me komisjonis ei ole nõus mõningate tõlgendustega härra Rangeli raportist, mis meie arvates lähevad kaugemale kokkulepitud tekstist ja sätetest, selleks et vältida igasugust mm, kahemõttelisust, et ära hoida mis tahes äh, võimalik kohtuvaidlus, peab tõlgendus olema ühine, ühene. me räägime siin poliitilistest eesmärkidest, avaldustest, aga õiguslikult on tähtis, et raamkokkulepe ikkagi ellu rakendataks kokkulepitud tingimustel ning et institutsioonid neid tingimusi ka ühtviisi mõistaksid. ning sellepärast ma rõhutan seda ja härra Rangel ka ütles, et aluslepingu kohaselt on nend-, sellistel kokkulepetel eriline jõud ja just sellepärast on tähtis, et me ka tekstist kinni Ehm, peaksime ja meie komisjonis peame seda suurepäraseks kokkuleppeks. härra Hauregi palus sõna, nii et me anname talle nüüd sõna. Eh, huvitav, kas meil äkki õnnestub siin ikkagi tasakaal leida? mina saan härra Tahvist aru nii, et on üks muudatusettepanek, kus ta ütleb, et meie äh, roll suureneb välispoliitika valdkonnas ka, aga siis ütleb ta, et välja arvatud roll ühises julgeoleku ja välispoliitikas, minu arust on siin vastuolu. aga härra Romero ja härra Rangel ütlevad, et tegemist on tekstiga, kus äh, jõuti kokkuleppele ja väga üksikasjalikult käsitleti seda teksti see leping tõesti sündis kõigi fraktsioonide jõupingutustega ja suurte raskustega meie poolelt. ja nüüd ma tõesti ei tea, kas ma saan selle poolt hääletada. Äh, kui ma tahan olla üles näidata kompromissivaimu selle dokumendi suhtes, mis on kokku lepitud institutsioonide vahel. võib-olla peaks selle muudatusettepaneku sõnastama pisut teistmoodi. härra Tahvli tekst ütleb ja suurendab tema rolli Euroopa Liidu välispoliitikas ja siis punkt panna. kui me lisame nüüd regulatiivsete sätetega ühise julgeoleku välispoliitika raames sest meil on juba olemas äh, seadussätted, mis äh, tegelevad nende asjadega, nii et selle asemel, et kogu lõpplõik äh, välja jätta, võib-olla hoopis oleks meil hea põhjenduspunkt, kus me ütleme, et suurendab Euro-, Euroopa, tema rolli Euroopa Liidu välispoliitikas ja tuginedes ühise julgeoleku ja välispoliitika regulatsioonile kui see sobib härra Rangelile ja komisjonile, siis härra Tafi äh, muudatusettepaneku vaim jääb alles. härra Tahv, kas te tahate nüüd vastata? Well, uh, uh, I, I suppose I could. jah, ma võiksin küll vastata. ma eelistaks öelda, et roll Euroopa Liidu välist poliitika vallas, sealhulgas välis- ja julgeolekupoliitika. aga kui härra Rangelil sünnib selline tark ettepanek, siis ma olen nõus kindlasti seda kaaluma. härra Rangel, palun uh,. Like do... mul on, tahaks teha kaks märkust, aga ma tulen kohe kolleeg eh, ettepaneku juurde, härra Hauregi ettepaneku juurde, ma arvan, võime sellega nõusse jääda, sest ta tõesti mm, sellega näitab üles austust kokku lepitud teksti vastu ning mis on ühine julgeoleku ja välispoliitika. Eh, ma arvan, et et äh, raskusi tekib selle teksti sõnastamisega mul inglise keeles, aga midagi seesugust selles vaimus jah, on aktsepteeritav. tugevdab äh, rolli välis- ja julgeolekupoliitikas ja välisjulgeolekupoliitikal on eriline koht välissuhetes. midagi sellist öelda ja see sõna with exception, erand äh, välja jätta, sest see minu poolt nüüd välja pakutud sõnastus on neutraalsem. Like including... sealhulgas äh, ühine julgeolek ja välispoliitika äh, ja sellega seonduvate sätetega. see oleks selline euroopalikum kõnepruuk ja ma arvan, et see on vastuvõetav. härra Tahv ütleb ka, et see on talle vastuvõetav. Eh, per... niisiis näib, et fraktsioonid leppisid kokku, millisest muudatusettepanekust me ikkagi räägime, number üks, jah? ma tahtsin lihtsalt teada Questo, ah sì, sì, sì, sì, sì, perfetto. Allora, bene, può parlare, prego. May we, may we have the new... väga hea. kas me võime äh, veel mõned uued sõnad sisse panna uude muudatusettepanekusse? jah, palun mul sõna, sõnalt ei meenu nüüd, mis ma ütlesin, aga with common foreign and security policy according to including including common foreign and security policy yes. uh, including sealhulgas ühine välis ja julgeolekupoliitika vastavalt ja nii edasi yes.. hästi, hakkame siis hääletama, kallid kolleegid. ja alustame Äh, muudetud raamotsusega Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. muudatusettepanek neliteist, teine lõige, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? üks oli vastu, vastu võetud. Äh, esimene muudatusettepanek võeti tagasi, nüüd nüüd äh, reegel kakskümmend kolm, muudatusettepanek viisteist raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud üks hääl oli vastu. nüüd teine muudatusettepanek võeti tagasi, nii et muudatusettepanek number kolm, reegel kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud ühel häälel edasi. muudatusettepanek number neli raportöörilt, see puudutab reeglit nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuusteist muudatusettepanek raportöörilt. see puudutab neljakümne neljandat reeglit, kolmandat lõiget, kes on poolt? vastu. üks hääl oli vastu, vastu võetud viis võeti tagasi. nüüd kuues muudatusettepanek, neljakümne viies reegel, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek järgmisena. see asendab endist seitsmeteistkümnendat ja üheksateistkümnendat muudatusettepanekut. kes on poolt, kompromissi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks hääl oli vastu. kaheksateist langeb ära, sest kompromiss võeti vastu, kaheksa võeti tagasi, üheksateist läks kompromissi sisse. nüüd muudatusettepanek kakskümmend, reegel üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, üks jäi erapooletuks. üheksa võeti tagasi, nii et muudatusettepanek kümme raportööril, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? üheteistkümnes raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks. kaksteist võeti tagasi, nii et kakskümmend üks raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks oli vastu. kolmteist võeti tagasi, kakskümmend kaks, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus muudetud kujul projekti üle, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ühel häälel. nii et nüüd saame edasi minna. aplaus kõige lõpus Eh, läheme edasi. vale asi, vale asi on mul ees, ütleb esimees. nüüd on meil vaja kuues Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmine. neli muudatusettepanekut selle kohta. härra Tahvi oma esimene, kes on poolt jah, muudatusettepanek esimesena on muudatusettepanek number kaks härra Tahvilt. see on kolmas lõige, alalõige neli punkt üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud nüüd kolmandas, kolmas muudatusettepanek De Jongilt, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud ühel häälel. neljas muudatusettepanek härra Tahvilt kuuenda lõike kohta, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud ühel häälel ja nüüd esimene muudatusettepanek kes on poolt? vastu? üks vastu, kas on erapooletuid? vastu võetud, üks erapooletu ja üks oli vastu ja nüüd lõpphääletus. kes on poolt, palun andke käega märku. vastu? erapooletud? vastu võetud. ja nüüd aplodeerime härra Rangelile, ta tegi ära tohutu töö, pidas ka läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga veel üks hääletus. Allora, questo si tratta del punto 8 dell'ordine eh, del giorno. Nüüd on meil kaheksas päevakorrapunkt. See on paranduseelarve Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu, kolmas jagu komisjon ja kümnes jagu Euroopa Liidu välisteenistus. meie komisjonil on õigus arvamusi avaldada eelarvekomisjonile eh, paranduseelarve kuus kaks tuhat kümme kohta, kus käsitletakse Euroopa Liidu välisteenistust. ja saame teha muudatusettepanekuid ja me tegimegi. Need muudatusettepanekud koostas meie kolleeg härra Verhofstadt. ta ei olnud küll arvamuse koostajaks ähm, määratud, aga ta tegi siiski see muudatusettepanekud komisjoni nimel ja me, ma usun, et me võime ametlikult kinnitada nüüd ka härra Verhofstadti kui Äh, autori, kui keegi selle vastu ei ole ja edasi minna. Äh, härra Verhofstadt kohal ei ole, nii et tema äh, tagasi tuleme, saame asja ikkagi arutada, härra Tahv on sõna palunud. Kiefer Hofstad tänab komisjoni selle eest, et ta nüüd siis ametisse nimetati ja ta vabandab, et ta ei saa siin ise kohal viibida praegu. ja ta tagab, et et need muudatusettepanekud, mis ta välja pakkus, on täpselt need samad muudatusettepanekud, kus tulid härra Brokilt välisasjade komisjonist. ja need puudutavad ühte ja sama asja. nii et see on selline eh, parteideülene konsensus nende osas olemas nii et ma usun, et meie ka kiidame nad heaks. Sì, chiedo scusa, no, no, è acceso il microfono. Dicevo, ripeto allora, possiamo passare al voto? Niisiis. ma tänan, härra Tahv. hakkame hääletama. kokku on seitse muudatusettepanekut fraktsioon on nendega nõus, nii et hääletame. meie ametlik autor on nüüd ka nimetatud, nii et võtame nad plokina, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud üks hääl oli vastu. ja muudetud kujul arvamuse poolt hääletame, vastu, erapooletud vastu võetud, jälle üks ainult hääl oli vastu. sellega me oleme jõudnud kohtumise lõppu, toimub veel koordinaatorite koosolek ja ma tuletan teile meelde, et seda saali me kasutasime ainult sellepärast, et meil oli vaja suurt saali ja selleks, et teiste komisjonide esindajad ka kohal saaksid olla. aga ärge nüüd jätke oma dokumente siit lahkudes maha, sest homme on meie kohtumine juba teises saalis. koordinaatorid, palun jääge